tere hommikust, alustame tänast koosolekut ja kõigepealt tervitame meie külalisi, tähtsaid külalisi. haridus- ja tööhõiveministrit äh, äh perekonna sotsiaalse solidaarsuse ministrit, äh, tarbijaküsimuste ja kodonikuvabaduste ministrit ja Nad esindavad äh, uut eesistujat, Maltat. Maltal on väga tõsine ja ambitsioonikas tegevuskava teemadel, mida meie käsitleme ja millele me oleme pühendunud ja mille osas me soovime saavutada tulemusi nii et äh, kogu südamest tervitan teid äh, meie komisjoni koosolekul tööhõive ja sotsiaalkomisjonis ja alustuseks äh, annaksin ma sõna haridus- ja tööhõiveministrile härra Bartolole, palun. tegelikult äh, palun ma, et perekonna ja sotsiaalse solidaarsuse minister äh, teeks ettekande. palun, härra Farrugia suur tänu, sooviksime tänada kõiki parlamendi liikmeid, kes komisjoni töös osalevad ja kõiki teisi auväärseid külalisi. viimase kuuekümne aastaga on Euroopas saanud lootuse, õitsengu, arengu ja rahu sümbol. see suurepärane saavutus on Euroopa projekti äh, juhtide, pioneeride poolt äh, läbi viidud tegevustest selle projekti edu ja koostöö ja kuuekümnendal aastapäeval Euroopa Liidu väikseim liikmesriik Malta äh, saab juhatada äh, ministrite nõukogu tööd ja olla eesistuja. praegusel hetkel on meil vaja analüüsida seda, mis viimasel kuuekümnel aastal on toimunud. meie kõigi kohustus on äh, Äh, tagada selle saavutatu jätkuvust ja teha tööd kodanike nimel. tihtipeale unustame me ära, mida peab kodanike heaks tegema. praegu on tegemist võimalusega vaadata tulevikku. Euroopa Liit vajab uut hoogu. hiljutised arengud kogu äh, mandril on meile selgelt näidanud vajadust Euroopa Liidul tulla oma kodanikele lähemale ja tõhusalt äh, kommunikeerida olulisi meetmeid, mida on vastu võetud selleks, et anda paremad võimalused oma kodanikele, mis võimaldab neil omakorda saavutada seda, mida nad soovivad. hiljutised poliitilised arengud on, on jätnud tõsise märgi meile kõigile. reformi vajadus on kiireloomulisem kui kunagi varem inimeste palve on selge, eelmise aasta sündmused on ohtu sajanud Euroopa Liidu, Euroopa projekti vundamendi. Malta on valmis panustama Euroopa Liidu projekti arengusse. me loodame, et meie eesistumise ajal läbi meie töö nõukogus ja meie koostöö teiega Euroopa Parlamendis tuleb Euroopa Liit äh, tugevamalt välja kuus kuud on loomulikult väga lühike aeg. me oleme väga ambitsioonikad Euroopa projekti arendamisel ja soovime seda muuta veelgi usaldusväärsemaks, samas oleme me ka realistlikud. me teame, millised on piirangud, me oleme kursis, aga ka millised on meie tugevused me tutvustame teistele delegatsioonidele kui ausat osalejad ilma igasuguste tagamõtete ja peidetud plaanideta. me soovime teha koostööd ka Euroopa Parlamendiga, lähtudes samadest põhimõtetest mitmed meie ministrid, sealhulgas peaminister ja opositsiooni juht, on olnud Euroopa Parlamendis saadikud ja seega me mõistame selle koja tähtsust. Teie olete Euroopa kodanike otsesed esindajad selleks, et nende huvisid kaitsta. me oleme uhked eesistumist üle võttes praegusel ajahetkel ja lähtume järgmisel kuuel kuul järgmisest põhimõttest tuua uus hoog ja tuua kõik Euroopas kokku, kõik osapooled ja tarbijad selleks, et äh, luua rikkust. meie kuus prioriteeti, ränne, naabruspoliitika, julgeolek, äh, ühisturg, sotsiaalne kaasatus ja merendusküsimused on meie võtmeküsimused. me usume, et kodanikud tunnevad tõsiselt muret ja neid on vaja ära kuulata. ma arvan, et ma ei pea laskuma iga prioriteedi detaili, äh, proua esimees, ja teie loal räägiksin meie töökavast äh, nende punktide osas, äh, mis puudutasjoni. aga kõigepealt tahaksin kasutada võimalust ja õnnitleda teid ja härra Hendelit, teie esimeest äh, ametisse uuesti nimetamise poolt ja, ja uutele valitud liikmetele soovin ma kõigile väga viljakat äh, tööd. lugupeetud proua esimees, tahaksin väljendada äh, oma tänu äh, selle võimaluse eest täna siin teie komisjonis rääkida teile Malta eesistumise projektist, plaanidest teie valdkonnas eesistumine on väga huvitav, aga samas ka väl-, suur väljakutse Maltale. arvestades, et tegemist on esimese korraga, kus meie riik äh, on eesistuja rollis. Malta on veendunud, et äh, arvestades ettevalmistusi ja eesmärke, mis me oleme paika pannud, äh, et saavutada neid, meie eesistumine saab olema positiivne ja kaugeleulatuvate tulemustega. Malta eesistumise töö Äh, viib ühele poole ka trio eesistumise ühiskava ja seega väljendan oma tänu kahele eelnevale eesistujale, Hollandi ja Slovakkia eesistujatele nende pühendumise eest selleks, et täita mitmeid sotsiaalseid algatusi. Malta omalt poolt jätkab sellise väärttööga Malta tegevuskavas eesistujana esitame me küsimuse, kuidas meie saame tagada, et mitte ainult Euroopa Liidu töö ei too kaasa liikmesriikidele majanduslikku kasu, aga et see kasu läheks edasi ka kõigile kodanikele meie eesmärk on käsitleda teemasid, mis on inimestele südamelähedased ja mis mõjutavad nende igapäevast elu, samas aidates ka konsolideerida Euroopa sotsiaalseid eh, väärtusi, sotsiaalne Euroopa, eh, solidaarsuse Euroopa, seega ei ole kokkulangevus, et üks prioriteetidest Malta eesistumise kavas puudutab sotsiaalset kaasatust kogu ametiaja jooksul eh, on meil plaanis toetada äh, kaasavust kõikides vormides kohtumistel Malta kabineti ministrite vahel ja volinike kolleegiumi vahel Brüsselis ja Vallettas paar päeva tagasi saime me kinnituse sellele, kui oluline on sotsiaalvaldkond meie eesistumisele ja kolleegiumile. meie soovime töö eest saada tasu töövaldkonnas ja sotsiaalpoliitikas on vaja see tagada mitmetel põhjustel valisime me selle teema. esiteks ja eelkõige sellepärast, et Malta eesistumine usub, et majanduskasv ja sotsiaalne edu käivad käsikäes. ei ole kokkulangevust seega, et samas kui Malta majandus on kiirelt arenenud viimastel aastatel, siis teisest küljest töötus on järjekindlalt vähenenud madalaimale, madalaimasse punkti Malta usub, et äh, sellise poliitika jätkamine liikmesriikides aitab läbi tõmmata, läbi, juurde tõmmata äh, isikuid ja pakkuda neile töövõimalusi, minimiseerides vaesust ja sotsiaalset tõrjutust see, et töö eest saab ka tasu, on põhiküsimus selleks, et tõhustada töövõimalusi, vähendada toetustest sõltuvust ja suurendada osalust samuti on äh, väga äh, ajakohane äh, kriisijärgne olukord Euroopa Liidus. liikmesriike julgustatakse selleks, et pingutada majanduskasvu arendamisel ja kestlikul arengul. samas on vaja tegeleda kriisi negatiivsete mõjudega inimeste elukvaliteedile ja heaolule. veelgi enam see, et töö eest saab ka tasu, on äh, seotud äh, eesmärkidega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. seega muuhulgas eesmärk kakskümmend miljonit inimest vaesusest välja tuua ja lõpetada sotsiaalne tõrjutus. see, et töö eest saab ka väärikat tasu, on seega äh, mitmekesise sotsiaalse mõõtmega otseselt või kaudselt mõjutab see Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia saavutusi regulaarne piisav sissetulek ja tööhõive on parimad kaitsed vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks. selleks, et see olukord oleks tõhus, siis vaesusevastane võitlus, sest peab äh, töö eest ka tõesti tasu saama. seega, samas kui toetused abistavad ja on võrgustikuks äh, isikutele, eriti nendele, kes on kõige haavatavamad et nad ei langeks absoluutsesse vaesusesse. ei tohiks need tõkestada neid isikuid äh, tööturule tulemast. aastate jooksul on liikmesriigid äh, välja tulnud mitmete reformidega selleks, et töö oleks äh, atraktiivne ja selleks, et et oleks võimalik kaasata tööturule isikud, kes on selleks suutelised. mõned liikmesriigid on positiivseid motivatsioone loonud Äh, lisaks toetustele nendele, kellel on madal sissetulek. Need algatused on mõeldud selleks, et vähendada töötust, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, samas julgustavad naiste väheste oskustega eakate ja puuetega inimeste kaasamist EBSCO nõukogu teisel päeval toimub arutelu, kuidas toetustest sõltuvuses, sõltumisest eemalduda mis on kooskõlas selle põhimõttega, et tööst saaks õiglast talu, tasu. see peaks aitama julgustada, vältida ka diskrimineerimist ja ja võrreldavust tagada liikmesriikide lõikes. mis puudutab Euroopa äh, sotsiaalsete õiguste sammast, siis see peab toimima raamistikuna äh, selleks, et jälgida sotsiaalsed äh, ja tööhõivemeetmeid ja paika panna mitmed olulised põhimõtted selleks, et toetada hästi toimivat ja õiglast tööturgu. sotsiaalkaitsesüsteemid äh, osalevate liikmesriikide osas äh, on see, mida see puudutab. selles dokumendis on komisjoni esialgsed nägemused, seal on kakskümmend poliitikavaldkonda, mis peaksid, käsitlevad neid valdkondi ja arvestama peab, et see dokument on läbinud avalikud konsultatsioonid, äh, mis kestsid kuni viimase kuu, eelmise kuu lõpuni Euroopa Komisjoni äh, korraldatud äh, konverents kaks päeva tagasi lõpetas konsultatsiooniprotsessi ja aitas määratleda tulevast äh, suunda selle samba osas. pärast seda konverentsi võib oodata uut teatist käesoleva aasta märtsis. seega on vaja näha, milliseid muudatusi sambasse tuuakse, lähtudes avalikest konsultatsioonidest, eriti seoses sellega, mis puudutab kõige olulisemaid aspekte, nagu näiteks õiguslik alus ja liikmesriikide osalus. Malta eesistujariik plaanib tegutseda ja liikuda edasi nõukoguga lähtudes eh, juurdepääsetavuse põhimõttest, tegemist on olulise valdkonnaga, arvestades eesmärke, mis seal on sätestatud. Eh, see plaan äh, paneb paika vajalikud ju-, äh, vajalikud meetmed teatud toodetele ja teenustele selleks, et puuetega inimestel oleks võimalik täielikult ühiskonnaelus kaasa lüüa. Malta eesistuja on kursis raskustega, mis senini on tekkinud nendes aruteludes mis puudutab kohaldamise alu, kuigi edusamme on juba tehtud, siis on ettepanekus ka teisi aspekte, mis ei ole nii problemaatilised omada paremat arusaama liikmesriikide arvamusest, on ühine küsimustik ette valmistatud Slovakkia ja Malta eesistujate poolt ja välja jagatud kõigile, kõigile delegatsioonidele detsembris. ja läbi selle konsultatsiooni, mis lõppes varasemalt sellel kuul, aitab kujundada muudatusi, mida on vaja ettepanekusse teha me oleme kindlad, et täiendavaid edusamme on võimalik nõukogus saavutada Malta eesistumise ajal. hiljutine ettepanek komisjoni poolt muuta kaheksa kolm kaks tuhat neli ja kaks tuhat üheksa äh, määrus, mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemi, peaks kaasajastama selliseid määrusi ja sisse tooma mitmeid muudatusettepanekuid muuhulgas kaasajastada praeguseid reegleid, mis kajastavad ähm, kohtulahendeid ja äh, parandada määrust, kus praegused reeglid hetkel ei toimi piisavalt. ja täiendada seda, et kajastada praegust reaalsust ja vajadusi. tänu nendele muudatusettepanekutele ja ka äh, on võimalik äh, praeguseid reegleid kaasajastada, tagada kodanikele õiguslik selgus ja finantskoormus õiglus, õiglaselt liikmesriikide vahel jagada, haldus, lihtsus ja reeglite jõustatavus. Malta eesistumine alustab selle ettepaneku läbirääkimisi, eriti mis puudutab võrdset äh, kohtlemist äh, ja lähetamist ja me üritame saavutada võimalikult laia konsensuse nende ettepanekute osas. ja lõpetuseks, Malta eesistuja äh, plaanib tagada, et EBSCO nõukogu koos teiste vajalike nõukogu osadega äh, osaleks Euroopa poolaasta protsessis äh, juunikuuks ja loodetavasti annab see lühike ülevaate teile Äh, märku sellest, äh, mida Malta eesistujana sotsiaalvaldkonnas äh, tulevastel nädalatel ja kuudel plaanib teha ja lõpetuseks soovin tänada teid tähelepanu eest ja jään ootama teie küsimusi selle teema kohta. Uh, suur tänu, härra Farrugia. võib-olla proua Dali soovib midagi lisada, palun, teil on sõna kõnelejal puudub mikrofon. suur tänu, tänan kõiki parlamendiliikmeid teie töö eest, teie pingutuste eest, selle eest, et te olete toonud kodanikud Euroopa Liidule lähemale. ja kodanikele on ju kõige olulisem nende julgeolek ja nende tervis, ehk siis töötajate tervise äh, kaitse ja turvalisuse tagamine on üks Malta eesmärkidest selles valdkonnas. seega eesistujariik tervitab teatist töötervishoiu kohta, mis avalikustati sellel kuul. eesistuja on nõus ka sellega, et komisjon toetab töötervishoiu direktiivide ümbervaatamist. me peame toimima äh, üldises Euroopa Liidu õigusraamistikus, äh, mis puudutab töötervishoidu, äh, mille valdkonnas on olemas mitmed direktiivid, me arvame, et üldiselt Euroopa Liidu lähenemine selles valdkonnas on üsna kasulik. Selle Refiti kasutamine on üldiselt mõistlik ja ei tohiks tohutult rikkuda olemasolevat Euroopa Liidu õigustikku, mis selles valdkonnas olemas on. me oleme nõus koostööd tegema komisjoniga selleks, et äh, vananenud reegleid uuendada ja tagada see, et äh, reeglitest peetaks kinni, reegleid jõustataks töötervishoiu valdkonnas ja et need reeglid oleksid paremad me peame ka paremini aru saama nendest raskustest, millega seisavad silmitsi eelkõige VKE-d, kellel on järjest raskem eh, pidada kinni ühenduse töötervishoiu reeglitest. seega eh, Malta eesistujana tervitab kartsinogeenide teist ettepanekut, mida komisjon eh, praegus, praegusel kuul esitles. Malta viib need asjad nõukokku veebruari alguses selleks, et arutada neid seitset kartsinogeenset ainet, mille komisjon on välja toonud. eesistuja eesmärk on jõuda EBSCO nõukogus juunis äh, lahenduseni ja seni peaks ka olema aega ja ka edaspidi peaks olema aega piisavalt seda teemat Eesti eesistumise ajal arutada. samuti soovib Malta eesistujana võtta, ootab äh, raportit ähm, kartsinogeenide kohta teie komisjonilt, mille pinnalt saaks ka käivitada kolmepoolsed läbirääkimised. kui rääkida eh, töötajate lähetamise teemast, siis ka selle direktiivi ümbervaatamine on oluline teema ja meie saame aru, kui olulised on siseturu jaoks lähetatud töötajad. seega eesistujana me proovime jõuda kompromisstekstini, millest saavad hästi aru nii töötajad kui nende tööandjad me tahame jõudma sellise kompromissini, sellise tekstini, mis esiteks toimiks, aga mis ka aitaks kaasa kõige haavatavamate töötajate kaitsele ja siseturu arengule. Malta eesistujana arvab, et selle protsessi käigus tuleb kaitsta töötajate huve, aga ei tohi sellega ka kahjustada siseturgu eh, ega vabadust pakkuda piiriüleselt tooteid ja teenuseid eesistuja on nõukogus ähm, juba hakanud tegema tööd kõige tundlikumate töötajate lähetamise küsimuste juures, eriti allhangete ja tasu valdkonnas. meil käivad praegu mitmed kahepoolsed läbirääkimised nii liikmesriikide kui sotsiaalsete partneritega, ähm, selliste asjaosalistega, kes seisavad silmitsi nende väljakutsetega, mis puudutavad lähetatud töötajaid me kuulame ära sotsiaalsed partnerid ja liikmesriigid, et aru saada, mis neile muret tekitab, selleks, et teha selles valdkonnas edusamme. järgnevate päevade jooksul proovib eesistuja pakkuda välja uut kompromissteksti, mis aitaks jõuda kokkuleppele nõukogus. me jätkame selle tööga, mida Euroopa Parlament on juba teinud ja me ootame selles valdkonnas täiendavat koostööd mis puudutab äh, ametite või agentuuride, äh, agentuuri loovaid õigusakte, siis pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üht nõukogu koosolekut lepiti kokku kolmes äh, lähenemises kolmepoolsete ametite puhul neid ameteid käsitletakse kui üht paketti, kuna tekst on nende kõigi puhul ühesugune. töötati välja moodus operandi ja Slovakkia eesistumise ajal arutati seda teemat ning Malta kavatseb eesistumise ajal seda teemat jätkata. me ootame koostööd teiega ja julgustame ka Euroopa Parlamenti selleks, et te kindlasti teeksite ise edusamme selles vallas, et jõuda lähitulevikus institutsioonide vahelise kokkuleppeni. veel üks eh, prioriteet on lepitamine või omavaheline sobitamine eh, tööelu ja pereelu vahel või eraelu vahel. me ootame siin töö ja eraelu tasakaalu kohta käivat eh, algatust Euroopa Komisjonilt. selle algatuse iva peaks seisnema selles, et et äh, praegune õigusraamistik sobitatakse tänapäevase tööturu reaalsusega. töötajad, kellel on neist sõltuvad sugulased või lapsed, et neil peaks olema võimalik jätkata oma ametikohustuste täitmist ja sellised peresõbralikud meetmed peaksid aitama meil ka võimaldada rohkem naisi tuua tööturule teadusuuringutest on näha seda, et töö ja eraelu sobitamine, sellised poliitikad, aitavad eh, rohkem naisi tööturule kaasata. olenemata sellest tööst, mida eelnevad eesistujad on teinud, siis tegelikult eh, naiste kaasamine äriühingute juhatustesse on olnud eh, patiseisus juba tükk aega. kokkulepet selles vallas ei ole Äh, ja läbirääkimised on peatunud. Malta eesistujana usub seda, et liikmesriigid peaksid aru saama, mis on selle ettepaneku äh, eesmärk. me saame tagada selle, et naised on piisavalt ja võrdselt äh, esindatud juhtorganites ainult siis, kui see asi lahendada Euroopa Liidu tasandil ja eesistuja teeb liikmesriikidega selle saavutamiseks koostööd kui rääkida eh, meeste ja naiste oskuste parendamisest eh, tööturul, mm, nende eh, osaluse kaitsmist, siis ka see on meie meelest oluline teema. Euroopa Liit on näiteks käivitanud soolise võrdõiguslikkuse paketi ja teisi sarnaseid meetmeid selle jaoks, et nii mehed kui naised osaleksid äh, ühisel tööturul, aga need meetmed ei ole andnud neid tulemusi, mida me oleme soovinud näha ja statistikast on näha seda, et Euroopa Liidu tööturul on selles valdkonnas veel palju arenguruumi. Äh, naistel on endiselt oht töötada ebakindlatel töökohtadel ja väheste oskustega naistel on suurem tõenäosus olla töötu kui äh, meestel Malta eesistujana usub, et et koolitus ja väljaõpe on ähm, olulised meetmed selleks, et nii mehi kui naisi tööturule kaasata. seega on meie eesmärk eriti tähelepanu anda meeste ja naiste oskuste parandamisele. tahaksime siin kasutada nõukogu järeldusi, mida arutatakse meie eesistumise esimese poole jooksul meie eesmärk oleks see, et need nõukogu järeldused võetaks vastu EBSCO nõukogu koosolekul, aitäh! suur tänu! nüüd anname sõna härra Bartolole, kes on haridus- ja tööhõiveminister, palun! suur tänu, proua eesistuja, tere hommikust, head kolleegid Maltas, me oleme juba kohtunud ja ootame koostööd järgmiste kuude jooksul selles vallas tuleb teha tööd, see töö on väga oluline, mitte ainult selleks, et ähm, jõuda nende miljonite tõrjutud inimesteni, kes Euroopa Liidus olemas on, need inimesed, kes kannatavad vaesuse tõttu, olgu nad nii vanad kui tahes, aga see teema puudutab ka Euroopa Liidu tulevikku üldiselt. me elame keerulistel aegadel, väga äh, mõjukad jõud tekkinud, kes proovivad öelda, et Euroopa Liit ise on üks probleem. ja meie töö seisneb selles, et näidata, et Euroopa Liit ei ole probleem, vaid hoopis lahendus. loomulikult kodanikud oma igapäevaelus ei räägi abstraktsetest või makrotasandi teemades, näiteks fiskaalsest konsolideerimisest või stabiilsuse ja kasvu paktist või SKT tõusust või inflatsioonist, vaid nad räägivad sellest, kuidas maksta oma arveid, sellest, kui kallid on ravikulud, kuidas ots otsaga kokku tulla ja kuidas tagada see, et elada inimväärsetes tingimustes inimväärset elu. see on selline köögilauaäärne poliitika ja me peame selle käsile võtma. sellepärast, et kui me selles vallas anname järele populistidele, kes näitavad, et nad on äh, mõjukamad või suutlikumad kui peavoolupoliitikud. kui me laseme sellisel asjal juhtuda, kui populistid saavad selles vallas paremini kodanikke kõnetada, siis see tekitab tohutult palju probleeme. Äh, ja selle teemaga tuleb tegeleda. ehk siis järgneva kuue kuu jooksul me loodame teha edusamme Euroopa sotsiaalõiguste samba vallas ma olen teie raportit lugenud, see on muljetavaldav, mul on väga hea meel, et eh, siin on nii laiapõhjaline konsensus teie seas. tegemist on väga olulise dokumendiga, nüüd me peame tegema kõvasti tööd selleks, et need eh, muljetavaldavad ja meeldivad põhimõtted sellest dokumendist muuta konkreetseteks poliitikateks, mis mõjutavad inimeste igapäevaelu ja me peame siin tõesti tööd tegema üks olulistest teemadest meie eesistumise ajal on põhimõte sellest, et töötamine tasuks ka ära, making work pay, noorte tööpuudus on samuti üks oluline probleem Euroopa noorte jaoks, me kasutame EBSCO koosolekut aprillikuus selleks, et luua või töötada välja nõukogu järeldused sotsiaalse kaasatuse, tööjõu liikuvuse, muude teemade jaoks, loomulikult ka teie olete selles töös kaasatud. Need läbijooksvad teemad eh, puudutavad ka Euroopa poolaastat, kus majanduskasv ja töökohtade loomine käivad alati käsikäes, me usume, et sotsiaalne õiglus ja majanduskasv peavad samuti omavahel koos käima, sest üht teiseta ei saa saavutada. me loodame kasutada riigipõhiseid soovitusi ja nõukogu järeldusi märtsi EBSCO nõukogus ja me loodame, et EBSCO nõukogu juunikuus Luksemburgis eh, saaks tööd teha uute riigipõhiste soovitustega. nagu öeldud, siis noorte tööpuudus ja noortele rohkemate võimaluste pakkumine selleks, et nad hakkaksid tööturul osalema, et need on äh, prioriteedid, me töötame noorte garantiide, noorte garantii, noorte algatuste ähm, hariduse tänapäevastamise Euroopa Solidaarsuskorpuse kallal ja me loodame, et veebruarikuus näeme nõukogu järeldusi äh, hariduse nõukogus. kui rääkida Euroopa sotsiaalõiguste sambast, siis äh, seda peame me väga oluliseks, meil on tarvis teie koostööd selleks, et selle teemaga edasi minna mõned päevad tagasi toimus konverents, kus äh, konsultatsiooni tulemustest räägiti ja tõesti on vaja teha koostööd, nagu ka konverentsi nimi ütles, et äh, me peame koos edasi minema. on asju, mida teha kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil, liikmesriigi tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja koostööd on tarvis selle jaoks, et ähm, saavutada tegelikke tulemusi ja muuta igapäevaelu tavaliste inimeste jaoks paremaks. ma lõpetan siinkohal, et kolleegid saaksid küsida ja kommenteerida. suur tänu äh,, härra Bartolo ja tänan kõiki ministreid see sissejuhatus muudab meie jaoks eh, selle lihtsamaks, et hakata küsima keerulisi küsimusi. ja alustuseks annan sõna Rahvapartei koordinaatorile, härra David Kaasale, palun, teil on sõna. tänan, proua esimees, ma tervitan väga hea meelega ministreid tegemist on Malta ministritega, kes on pärit minu saareriigist. ma kardan, et seda äh, eesistujat nõrgendab väga keeruline olukord Maltal, äh, mis on seotud korruptsiooniga. eile avaldas Transparency International statistika selle kohta, et tegemist on kõige korrumpeerunud valitsusega, mis üldse Maltal kunagi võimul on olnud olukord on selline, et üks äh, ministritest, kes on ka täna kohal, teda on ähvardatud mitu korda ja ministeeriumis äh, on see tekitanud päris tõsise olukorra. paljud inimesed, kellele makstakse tuhandeid eurosid, äh, on nüüd sellisesse olukorda sattunud me oleme ka kuulnud, et üks teine minister, ainus Euroopa minister, kes on äh, seotud Panama skandaaliga, ma arvan, et ka see näitab, et äh, tegelikult palju usaldust selle valitsuse suhtes ei ole. ma arvan, et nii Malta kui Euroopa inimesed ootavad teilt palju rohkemat. me ootame seda, et kõik ootaksid, kõik austaksid äh, läbipaistvuse põhimõtet läbipaistvus on oluline selleks, et kodanikud teaksid, mis Maltal ja Euroopas toimub. ehk siis mina sooviksin teilt, lugupeetud ministrid, et te ütleksite, mida te sellest olukorrast arvate, mida te arvate sellest olukorrast, mis negatiivselt Malta eesistumist mõjutab ja ka kahjustab meie mainet? Uh, aitäh ähm on oluline, et me keskenduksime nendele teemadele, millele, mille kallal me töötame Euroopa Parlamendis, mitte aga Malta siseasjadele, kui sellel ei ole just tohutut mõju sellele, mida me eh, siin teeme. aga sellegipoolest annan sõna järgmisele küsijale, Juta Steinruckile, kes on sotsiaaldemokraatide koordinaator. suur tänu teile sissejuhatavate sõnavõttude eest ma tean juba eelnevatest kõnelustest lähtuvalt, et äh, Malta nõukogu eesistuja äh, eesmärk on Euroopat teha sotsiaalsemaks ja õiglasemaks. Te teate ju, et sotsiaaldemokraatidena saate te meie tugeva toetuse osaliseks selles osas. meie just siin tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonis tegeleme nende asjadega ja sellepärast ma ei saa aru, mikspärast kolleeg Kaasa äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitilistest teemadest üldse midagi ei rääkinud sellepärast et liikmesriikide sisepoliitika kuulub äh, siseränile. praegu on oluline, äh, kuna ebavõrdsus kasvab, sotsiaalset dimensiooni veelgi rohkem toetada. me räägime Euroopa sotsiaal-, tööturust, aga tõsine probleem on see, et liikmesriigid ikkagi reeglina mõtlevad omaenda tööturu peale, liikmesriigid teevad seda veel rohkem kui meie ja me peame midagi ette võtma ning Malta eesistumine võiks aidata selles osas, teised kolleegid ilmselt räägivad sellest veelgi, näiteks lähedatud töötajate puhul, aga ka teiste valdkondade puhul. sotsiaalse samba puhul ootame meie ja parlament eelmise nädala täiskogul võttis algatusraporti vastu parlamendi positsiooniga ning seal tehakse väga selgelt, et me ootame ka lisaks äh, konsultatsioonide ja seminaridele õigusalaseid ettepanekuid, sellepärast et igasugused koosistumised ei aita äh, Euroopa kodanikku kuidagi edasi. ja me ootame, et äh, Juncker täidab oma lubadust kolma reitingu kohta sotsiaalsele Euroopale, sest sõnad inimesi ei veena Euroopas. siis laste põhigarantii ma arvan, et Maltal on olnud juba edukaid projekte, teil on olemas kogemus ja ma arvan, et teie kogemuse läbi saate te meid ja ka Euroopat kokkuvõttes edasi viia. meie jaoks on tähtis ka see, et digitaalse tööturu tulevik loodaks kindlatele alustele. selle jaoks on meil vaja ka muudatust praeguses õigusandluses, ükskõik, kas me räägime töö, tööaegadest, haridusest, töösuhete alusest niimoodi, et mitte igaüks ei ole äh, sõltumatult äh, tööle võetud, vaid igasuguseid erinevaid kahtlasi töövorme on ja loomulikult äh, just kvalifitseeritud töötajate puhul on see kõige rängem. meie jaoks on tähtis ka see, et erinevad ebastandardsed ja ebakindlad töösuhted oleks muudetud ja peab ütlema, et meie liikmesriikide sotsiaalgarantiid ja sotsiaalne eelarve on ka äh, tugevalt tabatud saanud. Äh, inimesed, äh, meil on väga palju inimesi, kes töötavad täisajaga, aga on nii-öelda palgavaesed, nad vajavad lisaraha riigilt selleks, et ära elada ja nii ei tohi see olla. Refiti küsimuses, jah, selge, VKE-d on tähtsad Nad on Euroopa kodanike jaoks äh, väga oluliseks äh, peamiseks tööandjaks. aga meie jaoks on tähtis, et kõik töövõtjad oleksid võrdsed, ei saa ju olla niimoodi, et inimene, kes äh, väikses või keskmise suurusega ettevõttes saab vähem sotsiaalseid garantiisid ja tasu kui see, kes töötab suures ettevõttes. siin peame me igal juhul töövõtja kaitseks välja astuma sest ka sellisel puhul näeme me, et äh, puuduv tervisekindlustus ja sotsiaalkindlustus äh, rõhub lõppkokkuvõttes liikmesriikide eelarveid. ma tahaksin tänada teid teie ambitsioonika äh, ja pühendunud tegevuse eest. võite loota meie toele, aitäh! Uh, thank you uh.... suur tänu! ECR-i koordinaatorit ma saalis ei näe, ütleb esinaine. kas Helga Stevens on koordinaatoriks? jah, siis on teil sõna. Thank you, Chair uh.... suur tänu teile. ja head kolleegid, tere hommikust ja tere eh, hommikust ka meie külalistele, ministrid Maltalt. Eh, suurepärane hea meel on teid näha. tahaksin öelda kõigepealt, et te olete väga selgesõnaliselt oma prioriteedid eh, siinsamas meie komisjonis lahti arutanud Äh, tahaksin Euroopa ligipääsetavuse äh, õigusandluse kohta küsida. mul on väga hea meel, et te sellele olete tähelepanu pööranud. see on minu jaoks väga oluline äh, teema ja tegelikult kõigi erivajadustega inimeste jaoks kogu Euroopas. kui me räägime Euroopa liikumisvabadusest, Eh, ja teenuste vabadusest näiteks, siis me peame tegelikult, eh, et see oleks ka, seisma selle eest, et see oleks reaalsus eh, erivajadustega inimeste jaoks, kes inimes-, kes Euroopas reisivad, kui taristu on ebapiisav, kui nad ei suuda leida töökohta, sest nad ei saa lihtsalt ettevõtte peakorterisse siseneda kuidagi. kui me räägime erivajadustega inimeste töökohtadest, siis on vaja teisi tingimusi tagada, näiteks ligipääs haridusele äh,, ligipääs äh, ühistranspordile, kui äh, need tingimused ei ole korralikult täidetud, siis äh, ei ole võimalik inimestele ka teha tööd ja sellest palka saada. nii et palun pöörake tähelepanu Euroopa juurdepääsetavuse aktile, pidage silmas sealseid võtmekontseptsioone. ma saan aru, et mõningad kolleegid tahavad mõningad väga olulised aspektid sellest äh, Eh, juurdepääsetavuse akti eh, kohaldusalast eh, maha tõmmata ja lähetatud töötajate küsimus on teine asi, millest tahaksin rääkida, mul on väga hea meel, et te olete sellele keskendumas. minu koduriigis Belgias arvan ma, et kõik peaksid saama pakkuda teenuseid ükskõik kus Euroopas ja seda mitte kohalike töötajate arvelt ühes riigis konkurents peaks olema võrdne ja kõik peaksid äh, ka maksma äh, oma äh, sotsiaalmaksu, ükskõik, kas nad teevad seda siis oma riigis, kus neil on tööluba, kus nad töötavad või siis kus nad pärit on. vaja on maksta sotsiaalkindlustuse eest ja kui seda ei juhtu, siis kohalike töötajatega võrreldes tekivad ebavõrdsed tingimused. mul on väga hea meel kuulda, ka sellest, kuidas olete eh, keskendunud soolise tasakaalu tagamisele, see saab olema väga raske ülesanne, aga teil on minu eh, ülim eh, toetus selles küsimuses, suur tänu! aitäh! ja proua Dlabajova on ALDE koordinaatoriks, teil on sõna. ei, ma ei ole ALDE koordinaatoriks täna, aga olen alati ALDE asekoordinaatoriks. head ministrid, tere! mul on väga hea meel, et äh, meie eesistumise avasessiooniks on siin kolm ministrit ja mul on väga hea meel, äh, et tõite välja oma prioriteedid. Äh, väga hea oli see, et te rääkisite palju oskustest, haridusest. mul on väga hea meel, et te rääkisite just kaasamisest, tööohutusest, loomulikult ka tööjõu liikuvusest ja peab ütlema, et ma olen väga palju maltalasi äh, näinud, kes elavad, õpivad ja töötavad äh, välismaal. nii et äh, inimeste vaba liikumine on minu jaoks väga oluline küsimus. loodetavasti arvestate kõikide nende asjadega. kui me alustame töötajate lähetamise direktiivi ülevaatamist ja tegelikult see leiab aset kohe pärast meie kohtumist, nii et kutsun teid üles jääma kohale ja kuulama seda arutelu, sest see on teie jaoks üsna strateegiline. Teie, proua esinaine, ütlesite, et me peaksime rääkima ainult nendest teemadest, mis on seotud Euroopa Parlamendiga. vabandage, aga ma olen täiesti veendunud, et näiteks korruptsiooni, Panama skandaali ja muud küsimused on absoluutselt seotud Euroopa Parlamendi väärtustega. ja ma pean ütlema, et nii nagu minu kolleeg David Kaasa, on mul ka tegelikult korruptsiooni suhtes sama mure, mis tegelikult praegu varjutab Malta esimest eesistumist ja kahju oleks ja kurb, kui see esimene eesistumine äh, jääkski äh, korruptsiooniskandaali varju alla. mina olin isiklikult äh, tegev siis, kui kontrollikotta hääletati Malta valitsuse kandidaat ja Euroopa Parlamendi otsus, mis äh, lükkas tagasi selle kandidaadi. ignoreeriti parlamendi otsust äh, lükata tagasi ja minu jaoks on see täiesti kummaline, kuidas me usaldame teid, kui te meie koja arvamust arvesse ei võtnud. suur tänu. nagu teate võite te küsite, või siis võite küsida siin komisjoni ees ükskõik mida, ütleb esinaine. aga kui me tahame meie teemadele keskenduda, mida me konkreetselt selles komisjonis tegeleme, siis peaksimegi nendele keskenduma. on teised komisjonid, eh, kes kohtuvad nendesamade ministritega ja ma olen kindel, et nemad küsivad siis eh, teiste küsimuste kohta aga nad ei pööra tähelepanu just eh, konkreetselt meile südamelähedastele teemadele, nii et kasutame oma aega nii tõhusalt kui võimalik. olles seda öelnud, ei näe ma, et eh, kuue fraktsiooni esindaja on saalis, ei ole koordinaatorit, eh, ei ole ka asendusliiget, siis edasi läheme roheliste juurde ja Terri Rainkel on sõna, palun. suur aitäh teile, esinaine, ja suur aitäh Äh, head ministrit tulemast ja meie küsimustele vastamast, ma arvan, et äh, meie komisjonis olid kõik väga rõõmsad selle üle, et te tahate prioriteediks seada inimeste väärikuse Euroopa Liidus äh, ning samuti ka sotsiaalse sidususe. aga veidike absurdne on praegusel olu, praegune olukord, sellepärast et need teemad, mida te tõstatasite, näiteks äh, nõukogudes naiste osalemine rasedus- ja sünnituspuhkus, vanemapuhkus ja nii edasi, need ei ole absoluutselt Äh, teemat, mille osas parlament oleks pidurit tõmmanud, vaid hoopis nõukogu. nüüd oleme me kuuendat äh, korda siin äh, eesistumist al alustamas. ma tean, et te ei ole olnud eesistujaks enne, nii et see ei saa olla teie süü, aga mõningad parlamendiliikmed ka meie komisjonis ja teistes komisjonides on natuke frustreeritud. paljud nendest teemadest tekivad ikka ja jälle päevakorda, aga mitte kusagile nad ei liigu nii et annan teile sõnumi edasi, palun viige see edasi ka nõukogu kolleegidele, et meil on vaja tegevusi näha. ja kui kokkuleppele ei jõuta, siis kutsun üles nõukogu olemaks piisavalt äh, avatud, minemaks kodanike juurde, öelda, et äh, meie ei leia kokkulepet, äh, sellepärast asjad edasi ei liigugi. sest vastasel juhul see annab tõsise löögi Euroopa projektile tervikuna. siis kaks konkreetsemat küsimust. mul on väga hea meel et te tahate lähedatud töötajate direktiivi kallal tööd teha. ja te rääkisite ka allhankeid ja äh, palgaküsimusi, ma arvan, et siin kindlasti on väga oluline see ülevaatuse käigus vaadata läbi. aga mis puudutab jõustamisdirektiivi, siis seda vaadatakse ka praegu üle äh, äh, kuidas rakendamine on edenenud liikmesriikides. minu küsimus on, mida plaanib Malta eesistuja teha Äh, selles osas, kuidas erinevad liikmesriigid on jõustamisdirektiivi rakendanud, see on väga tähtis. eriti just äh, näiteks riiulifirmade vastane võitlus, äh, sellepärast et siin on tõesti väga palju edusamme, mida liikmesriigid ise saavad ära teha ja see oleks huvitav ilmselt tõstatada ka nõukogu aruteludes, kui te räägite lähedatud töötajate direktiivi ülevaatamisest ja siis noorte töötuse vastane võitlus ja see algatus, oluline on muidugi töötuse vastu võidelda noorte hulgas, eriti just Euroopa lõunaosas on meil täiesti uskumatud noorte töötuse äh, statistikanäitajad. nagu teate, siis nõukogus jõuti kokkuleppele, kuidas noorte eh, töötusevastase võitluse algatust eh, noorsoogarantiid rahastada. see ei olnud parlamendile meeltmööda lõplikult eh, sellepärast, et meie ettepanek oli kolm korda rohkem kui see, mida nõukogu praegu on ette pannud. nii et noorte töötuse algatus, küsimus peaks edasi liikuma äh, mida Malta eesistuja plaanib selles osas ära teha, sest me oleme kõik ilmselt päri, et noorte töötuse küsimus on Euroopa kõige akuutsemate probleemide hulgas. suur tänu! suur tänu, ütleb esinaine, ma ei näe, et siin oleks EFTD fraktsiooni esindaja. ja see tähendab, et järgmine küsimise võimalus on ENF-il ja Dominic Martin, palun, teil on sõna suur tänu, proua esimees ja aitäh ja tere tulemast ministritele äh, Maltalt, aitäh, et olete tulnud täna hommikul siia meie ette kõnelema. mul on väga kahju, et siin on nii vähe parlamendi äh, saadikuid teid kuulamas. mulle meeldis äh, minister Farrugia lähtumine tema elab ilmselt mingil võlusaarel, kus eh, piim ja mesi voolavad puudest välja ja e, ja ta ei ole näinud, ei ole kohanud selle, kohtunud selle vaesuse ja viletsusega, mis Euroopa Liidus valitseb juba kuuskümmend aastat. nüüd eh, minister eh, Bartolo viitas siin populistidele ja kolleeg Kaasa koordinaatorite kohtumisel selgitas, et demokraatia on seaduses tugevam ja ma näen, et teie lähenemine on sarnane, aga tahaksin teile meelde tuletada, mina, kes ma olen populist ja olen selle üle uhke, siis demokraatia on rahvavõim eh, koos rahvaga ja mulle tundub, et te ole unustanud vaatamata hiljutistele äh, olukordadele ja loodetavasti sellised kontrollimeetmed jätkavad, härra Kaasa viitas siin korruptsiooni teemale, sarnane olukord oli ka Prantsusmaal ja see on hetkel äh, päevakajaline teema. muus osas äh, nõukogu töökava jätkab äh, komisjoni plaanidest teie märkmed on koostatud komisjoni pealt ja ma näen, et ei suuda mitte midagi ju originaalselt juurde pakkuda ja selline on see, kuidas siin nii-öelda sigaretikonide äh, tehases tootmises käivad. mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamist, siis äh, ei ole mõtet äh, sellest liiga palju rääkida, sest meie leiame, et see oleks üldse vaja äh, Ehm, lõpetada, sellepärast et see põhjustab sotsiaalset dumpingut. Te rääkisite Euroopa sotsiaalsetest õigu-, õigustes ja selles osas oleme teile samuti vastu, sellepärast et meie arvates ei too see midagi kasulikku kaasa. nüüd, mis puudutab äh, aitäh siiski teie töökava tutvustamise eest, kuigi seal midagi olulist ei olnud, aitäh! Thank you uh,. Now we have. suur tänu, ütleb esinaine. nüüd on koordinaatorite kord käes. Uh, kaheksa parlamendiliiget on endiselt, kes küsimusi tahavad esitada ja teen ettepaneku ehk, et uh, võtame koordinaatorite küsimused ettepoole, püüdke vastata neile uh, iga kõneleja kahe minuti jooksul sest kui kaks minutit on teie kõneaeg ja peame sellest kinni, siis on võimalik ka ära kuulata teised küsimused ja saate vastata kas alustame teiega, härra Bartolo? ja siis saate anda jutujärje üle järgmisele ministrile, kes teie arust sobib vastama aga kõigepealt äh, siis äh, teie lühikesed märkused nendele küsimustele. Thank you very much, thank you, dear colleagues. Like to talk a bit about suur tänu, kolleegid, äh, ma tahaksin rääkida nendest teemadest, mis just minu vastutuse valdkonda kuuluvad ja siis saan anda sõnajärje edasi minu kolleegidele. mis puudutab digitaalset tööturgu, ma arvan, et see on väga tähtis küsimus me peame sellega tõsiselt tegelema. Äh, ma ütleksin, et tehnoloogiline fatalism on selle asja äh, koondsõna, me ei saa äh, väga midagi siin ette võtta, asjad muutuvad ja siis me süüdistame tehnoloogiat. küsime, et no kuhu see tehnoloogia on meid siis viinud. tegelikult peaksime küsima hoopis vastupidi, et kuidas me saame tehnoloogiat suunata. ja me peame seisma selle eest, et kõikide tööhõive tüüpide puhul on õigused ja neid peab kaitsma. Mm, esmaspäeval oli meil Euroopa sotsiaalsete õiguste samba esimene konsultatsiooni kohtumine. käisime visiidil äh, vabrikutes, kus me juba äh, näeme masinate rolli äh, kasvamist ja tootmisliinil oli vanasti kakskümmend äh, töötajat, nüüd viis. Äh, nii et meil on vaja rääkida nendest viieteistkümnest inimesest, keda seal enam ei ole ja peame mõtlema selle peale, kuidas me saame midagi ära teha selleks, et nende õpe oleks elukestev ja nad saaksid elukestvalt oma oskusi arendada. kui me räägime vaesusest, siis tegelikult peaksime mõtlema ka oskuste vaesusest rohkem kui viiskümmend protsenti meie töötajatest on kas puudulike oskustega, mida peab parendama või oskused, mida enam vaja pole. ja igal juhul peab olema elukestvale õppele pühendumus olemas. ja sellepärast on oskuste tegevuskava ka väga tähtis. ja üks võimalus loomulikult noorte töötuse vastu võidelda ongi mõelda eh, just need, selles võtmes. siis korruptsiooni küsimustest. ja te ütlete, et, et meid nähakse varastena ja kõik halb juhtub Maltal. aga kõik see asi ei ole üldse naljakas, nii et eh, me oleme juba öelnud, et me oleme valmis Euroopa Parlamendi komisjonidega, kes nende küsimustega tegelevad, oleme väga avatud selles protsessis. minu arust on see rünnak olnud väga ebaõiglane. nagu öeldud, oleme valmis nende küsimuste üle rääkima. aga ma arvan, et iga asja jaoks on õige aeg ja koht. täna on meie eesmärk aga rääkida hoopis eesistumisest. ja Malta siseküsimused räägime me läbi õigel tasandil. väga palju on äh, võimude tasakaalu muudatusi meie süsteemis, mille oleme sisse viinud. näiteks üksteises vastutavad on äh, erinevad parteid ja valitsus omavahel on tasakaalus. me peame seisma selle eest, et äh, ükski poliitik ei saaks varjuda ja me hakkame selle kallal tööle veelgi intensiivsemalt äh, oma valitsusstruktuurides ning loomulikult võitlema ka korruptsiooni vastu. nüüd minister Farrugia, palun vastake mõningatele küsimustele, mis siin tõstatati. suur aitäh, hea kolleeg. kui me usume inimestesse, siis peame rääkima tõsiselt majanduse tugevdamise küsimustest, tööhõive kasvatamisest ning inimeste kaasamisest tööturule, kuidas inimesed saada sotsiaalsüsteemides mm, toe alt välja, kuidas nad saaksid paremat ja kvaliteetsemat elu elada, kuidas võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu. Need on kõik need küsimused, mis on meie päevakorras A ja O meie tegevuskava äh, on loomulikult ka seotud juurdepääsetavuse aktiga. ja loomulikult ma olen aru saanud, et mõningad inimesed ei räägi sellest, mis üleüldiselt meie riikides toimub, vaid räägivad ühest konkreetsest näitest. ja muidugi see ei ole öö, äh, selline asi, mida me peaksime toetama. aga juurdepääsetavuse aktiga seotuna oleme me vähendanud neid inimesi, kes eh, on erivajadustega ja ei leia tööd, neil on tegelikult palju motivaatoreid ise minna tööturule, eh, tööandjatel samuti neid tööle võtta. Nad saavad tööle minna ka niimoodi, et nad ei kasu, et nad ei kaota osa oma hüvedest. aga samuti on ka puudega inimesi, kes ükskõik kui palju motivaatoreid või võimalusi on, äh, sellegipoolest äh, ei suuda äh, tööle minna ja meie toetame neid inimesi suurendades nende hüvitisi ja sotsiaalset tuge miinimumpalgani järgmiste aastate jooksul. me püüame puudega inimeste jaoks üht-teist ära teha ja me rakendame seda oma, oma koduriigis. me tahame toetada seda, et ligipääsetavuse akt äh, liiguks edasi, sest me usume sellesse. aga me peame tegema seda praktilises äh, vaimus. ja me peame vaatama äh, ja kaasama ka neid, kes on ligipääsetavuse aktiga sada protsenti nõus või siis ka neid, kes on natuke kahtleval positsioonil seal on mõningaid sõnastusi, mis on veidi kahtlased ja küsimustes, mida siin esitati, oli ka üle tuhande soovituse muudatusteks, mida peaks selles äh, aktis tegema. ja see on raskem ja keerukam ning pikem see protsess, aga me peame seisma selle eest, et niipea ja palju kui võimalik eh, saame me survestada edasi eh, juurdepääsetavuse akti ja proua Helga Stevens, kinnitan teile, et oleme siin eesrindluseks nii palju kui võimalik. niisiis usume me inimestesse. me usume, et kui inimesi tunnustatakse ja toetatakse ning neist saadakse aru isegi eesistuja saab neist aru, ütleb kõneleja, siis on nad positsioonis, kus nad saaksid midagi ise ka enda eest ära teha ja see kõik ei oleks ainult suur sõnamulin. aitäh! ja nüüd annaksin sõna edasi oma kolleegile. suur aitäh, ütleb proua Talli, mis puudutab töötajate lähetamist, siis oleme me Slovakkia ja Hollandi eesistumise aja edusammud äh, üle vaadanud oleme mõtelnud selle peale, kuidas äh, saaksime edasi liikuda just äh, tundlike küsimuste osas. hoolimata sellest, et liikmesriigid on eriarvamusel, olid meie arutelud väga konstruktiivsed ja tulemus on tugevaks aluseks äh, selleks, et töötada edasi selle direktiivi muutmise kallal. nii et jätkame tööd ja siiralt ootame, et eh, suudame saavutada oma eesmärgi, et me leiame kompromissi ja jõuame kokkuleppele. ning teie, Euroopa Parlament, olete olnud ka intensiivselt aruteludes, jälgime neid eh, väga olulisi arutelusid ja loomulikult meie tuleviku koostööks selles poliitilises tundlikus eh, keskkonnas on see tähtis mis puudutab jõustamisdirektiivi, siis siin äh, tuleb seda ikkagi veel mitmete liikmesriikide poolt üle võtta ja mm, ootame komisjoni ülevaadet selle kohta. mis puudutab äh, börsil noteeritud ettevõtete nõukogudes naiste rolli, siis erisused on siin liikmesriikides ja nendest tuleb äh, kinni pidada ja austada äh, Äh, arvestades äh, seda, et äh, osaline sooline tasakaal on juba saavutatud, liikmesriikide lähenemised on erinevad, kui EBSCO nõukogus arutati seda aasta lõpus, kaks tuhat viisteist, siis lähimuspõhimõte jõuti järeldusele, peaks eelkõige rakenduma selles kontekstis. aga praeguse teksti ettepanek, kus on ka paindlikkussäte äh,, liikmesriigid on juba edukalt äh, meetmeid rakendanud ja Malta eesistuja toetab seda ettepanekut ning teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et need arutelud saaksid edasi minna. mis puudutab äh, töö ja eraelu tasakaalu, siis äh, nõukogu tunnustab seda, kuivõrd oluline on lepitada omavahel töö ja eraelu ja komisjoni ettepanekut selles vallas on tehtud. Pole vaja öeldagi, et töö ja eraelu tasakaal on sotsiaalpoliitika oluline aspekt. ja tegelikult on see ka keerukas küsimus, aga äh, me peame sellega tegelema. erinevaid meetmeid äh, on vaja selleks, et kõikide kodanike vajadustele vastata äh, naised, mehed, emad, isad, lapsed, eakad ning need, keda vaja hooldada me peame austama erinevaid äh, lähenemisi ja perspektiive, mis liikmesriikides on ning ka erinevate äh, tööandjate äh, konkreetseid kontekstuaalseid tegureid. suur tänu. järgnevalt saab sõna proua Moraal Chartier, teil on sõna suur tänu, aitäh, proua esimees, suur tänu ka Malta ministritele, kes täna hommikul siia on tulnud, et äh, oma eesistumise prioriteete tutvustada. ma tahaksin igale ühele esitada kolm küsimust. mitte siis kõigile, aga üldiselt kolm küsimust, mis on väga konkreetsed, äh, millele ootan konkreetseid vastuseid. olles äh, Äh, koos proua Jungeriusega töötajate lähetamise direktiivi kaasraportöör, äh, millest te kõik rääkisite. Te räägite konsensuse loomisest võimalikult laial tasandil. mina tahaksin teilt küsida ühte asja. ja lähtun sellest, äh, mida ütles kolleeg Reintke hetk tagasi. millal kaks tuhat kuusteist aasta aprilli äh, direktiivi rakendama hakatakse, osades liikmesriikides seda ei tehta ja kindlasti on vaja kiirendada äh, seda äh, rakendamist kahe, töötajate lähetamise direktiivi kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ja täiesti vältimatu on selle tegemine ja see Äh, see on seotud töötajate lähetamise direktiivi tõhustamisega ja nagu te ütlesite, on see teie jaoks prioriteet. ja me tahaksime näha, kuidas te seda teete. nüüd teine küsimus jällegi töötajate lähetamise koha pealt, kas te võiksite öelda lisaks kavatsustele, millised on rääkimise, rääkimiste põhimõtted, mis puudutab kestust, tasu ja vahendajaid me tahaksime saada täpsustus selle kohta, milline on arutelude seis selles osas nõukogus. ja veel üks küsimus, te ütlesite, et te tahate kaasajastada haridussüsteemi ja selleks on vaja koosolekut, jah, see on väga hea, aga Euroopa Liidu tasandil näeme me täna olukorda, et noortel on raske tööturule tulla, te puudutasite ka seda, väga suur vahe on hariduse ja tööelu vahel ja seda on võimalik vähendada õpipoisiõppega ja praktikaõppega. mida te selles osas ära teete ja kuidas te kavatsete edendada seda tüüpi haridusvorme, mis võimaldavad noortel tööturule siseneda? ja kolmas teema, millest te ka rääkisite, puudutas naiste tööd. see teema teeb meile väga palju muret see tänu kriisile on see mõjutanud, naised on äh, tõrjutud kaugele tööelust, tihtipeale on küll tegemist isiklikes põhjustes selleks, et hoolitseda äh, laste ja puuetega inimeste eest, aga nad on tööelust kõrvale jäänud, te rääkisite pädevustest. kas te olete valmis tegema nii, et äh, väljaspool tööelu äh, saavutatud kogemused näiteks äh, vabaühendustes, kus naised täidavad olulisi rolle, kas te olete valmis tegema nii, et ka neid pädevusi ja kogemusi tunnustataks ja võetakse arvesse ja mis võimaldaks siis naistel paremini tööellu tagasi pöörduda ja aitäh, et võimaldasite mulle esitada need küsimused, mis on mulle väga südamelähedased. To... suur tänu. proua Jongeerius saab järgnevalt sõna. suur tänu, proua esimees. Äh, aitäh, lugupeetud ministrid, et olete siia kohale tulnud ja mm Äh, selgeid seisukohti avaldanud. ma tahaksin lähtuda nendest märkustest, äh, nagu kolleegid juba ütlesid, äh, proua Morin Chartier rääkis sellest jõustamise direktiivist, meie oleme töötajate lähetamise direktiivi kaasraportöörid ja me pool aastat tagasi kirjutasime kirja selle kohta Slovakkiale eesistujana ja palusime neil kiirendada äh, jõustamisdirektiivi ülevõtmist. ja loomulikult võime ka teile kirja kirjutada ja või, või siis kasutame seda tänast kohtumist selleks, et äh, midagi paika panna ühest küljest äh, töötajate lähetamise direktiivi arutelu puudutab seda, et mõned ütlevad, et meil ei ole vaja mingeid uusi reegleid, meil on vaja lihtsalt jõustamist äh, vanade reeglite osas ja vahel on tegemist äh, samade liikmesriikidega, kes kuigi kaks tuhat neliteist on juba enam kui kahe aasta taga, ei ole võtnud direktiivi üle oma õigusesse selles osas oleks vaja äh, selgust. lisaks sellele küsimus, äh, mida puudutas ka kolleeg Helga Stevens mis puudutab ärimudelit töötajate lähetamise ümber, mis on seotud äh, sotsiaalmaksu maksmisega. jah, me teame, tööhõivepaketi ajalugu komisjonis. esiteks oli tegemist ühe paketiga, siis ka meie palvel ei jäädud ootama lähetamise ettepanekut, vaid tehti eraldi ettepanek sotsiaalkaitse osas või tehti see hiljem aga näiteks Belgias ja ka minu riigis Hollandis äh, arutelu, mis puudutab ebaõigast äh, kompetentsi seetõttu, et ei ole tagatud äh, sotsiaalsüsteemis osalemine, on väga tõsine teema. ja kolmandaks, võib-olla on tegemist veidi mitte nii vii-, niivõrd viisaka teemaga mulle meeldiks, kui äh, Malta eesistumise ajal õnnestuks Euroopa Parlamendis äh, arutada, äh, alustada kolmepoolseid kohtumisi töötajate lähetamise direktiivi osas. ja ma tõesti loodan, et te suudate nõukogus, EBSCO nõukogus seda kiirendada ja mind huvitab väga see dokumentide sisu, mis oli seotud mitteametliku töörühmaga ja võib-olla saaksime ka meie sealt mingit infot ammutada, aitäh! suur tänu, annan teile võimaluse nendele küsimustele vastutada. tegemist on meie komisjonile oluliste teemadega, mida me käsitleme ka hiljem. aga kas te võiksite teha üsnagi lühidalt, sest meil on veel seitse sõnasoovijat, aga igal juhul äh, alustame sellega praegu. aitäh. reageerin sellele, mida ütles proua Morin Chartier mulle isiklikult teeb see väga palju haiget, sest ma olen haridus- ja tööhõiveminister ja osalen mõlema nõukogu töös. ja kuigi me oleme ainus riik, ma arvan, et see oli väga arukas otsus eelmise valitsuse poolt, kokku tuua haridus- ja tööhõiveminist-, ähm, tööhõive teema, ei toimu kõik automaatselt, kuigi tegemist on siiski kahe erineva ministeeriumiga, aga ainus viis, kuidas edasi liikuda, on luua raamistik, kus äh, äriettevõtted ja kõrgharidusasutused teevad äh, koostööd, teevad koostööd äh, igal astmel arvestades äh, haridussüsteemist äh, tulijate jälgimise süsteemis, me üritame neilt küsida kõigepealt, kas nad leiavad tööd ja kui ei, siis äh, miks sest oskuste ebakõla, mis meil on, on traagiline, ühest küljest on meil töökohad, mis on täitmata, sest meil ei ole vajalike oskustega töötajaid ja teisest küljest kõrgharidusasutused, kus on kavad ja õppekavad, mis ei ole absoluutselt kooskõlas eh, tööturul toimuvaga. haridusvaldkonna inimesed ütlevad, et laske meil teha oma tööd, me teame, kuidas seda kõige paremini teha, justkui neil ei oleks mingisugust vastutust eh, nende töötajate tulevase töö saamise vahel. me oleme teinud selles osas ka vajalikke ettepanekuid samuti leiame me, et äh, rohkem liikmesriike saaksid kasutada õpipoisi või praktikaõpet ja ma tean, et äh, see on liikmesriikide pädevuses, aga selleks, et äh, keskkoolid, gümnaasiumid ja kõrgharidusasutused ja äriettevõtted teeksid juba selles osas koostööd me tee-, seda on võimalik teha, me oleme seda Maltal teinud ja see annab väga häid tulemusi. ja ka õpetajad ja professorid võiksid olla rohkem kursis tööeluga väljaspool oma haridusasutust sest väga oluline on, et nemad ise teaksid, mida nad õpetavad. meil oleks vaja sisulisi auditeid ka õppekava osas, selleks et nad ei oleks kolmkümmend aastat tööturust maha jäänud. me näeme, et muudatused haridussüsteemides on viiendiku tasandil võrreldes muudatustega tööturul ja see lõhe muutub isegi veelgi hullemaks, sellepärast et see muutus, mis leiab aset väljaspool haridussüsteemi, on niivõrd laialdasem kui see, mis toimub haridussüsteemis. ja ainus viis edasi liikuda on need kaks maailma kokku tuua ja koostöös tegutseda, aitäh! aitäh, mis puudutab jõustamisdirektiivi, nagu te teate, siis nõukogu ei ole see, kes äh, ülevõtmist äh, saab ähm, kontrollida, me peame ootama, et komisjon vastavalt oma võimalustele astuks vastavaid samme. mis puudutab tasustamist ja pikaajalist lähetami-, lähetamist, siis Malta eesistuja on äh, seda teemat käsitlemas selleks, et vältida poliitilisi ja juriidilisi teemasid äh, siseriiklikul tasandil. nagu öeldud, siis peatselt äh, esitame me uue kompromissteksti, mis töö, kõiki neid teemasid käsitleb ja Malta käsitleb töötajate lähetamist kõikvõimalikest äh, vaatenurkadest, kas siis äh, direktiivi läbivõtmine, sisuline teema ning mis puudutab ka e-teenuste kaarti. jääme ootama seda infot. härra Farrugia, palun väike märkus minu poolt, meie kolm ministrit, kes me siin täna teie ees oleme, siis riiklikul tasandil on, on meil palju teha, mis puudutab äh, puuetega inimesi ja naiste emantsipatsiooni ja seda, et motiveerida naisi tööellu, tööelus kaasa looma aga küsimus ei ole ainult äh, selles, et luua võimalusi, aga võimalusi on vaja kasutada, sellepärast kui inimesi motiveerida, siis äh, on nad valmis ära kasutama neid võimalusi. jah, me võime motivatsiooni luua mitte ainult äh, läbi selle, mis puudutab finantsmotivatsiooni, aga näiteks kui meil on perekonnasõbralikud meetmed, neid täiendades rääkides äh, tasuta lastehoiust näiteks, selleks, et naised saaksid minna tööle, äh, kas nad on üksikvanemad või äh, perekonnaliikmed, kuidas tunnustada naisi, kes sünnitavad, kes saaksid mingisugust toetust kindlustussüsteemist et nad saaksid äh, täispensioni siis, kui nad jäävad pensionile, aga ka see, et äh, nende pensionipanus ei kaoks seetõttu, et äh, nad sünnitavad ja paljudes liikmesriikides, ka minu liikmesriigis on väga madal sündivus ja seetõttu on võimalik naisi motiveerida, tagades vajalikud ähm, tagatised, et neid ei karistataks hiljem, kui nad pensionile jäävad. nii et äh, tegelikkuses on oluline, et me et me mitte ainult ei räägiks, vaid äh, sõnadest tegude juurde läheks. veel paar sõna, aga palun, äh, küsimust, aga palun tehke lühidalt. kõigepealt härra Rolen. aitäh proua esimees, lugupeetud, lugupeetud ministrid, teie eesistumine on oluline, nii nagu kõik eesistumised, aga ta on eriti oluline arvestades praegust ajahetke. tervitan teie tahet, et tööhõive küsimus on üheks täieks äh, prioriteediks, aga siin on väga palju väljakutseid. ja kõigepealt peame me näitama, et meie äriühingud näevad, kuidas kulud suurenevad ja seega sotsiaalolukord äh, muutub keerulisemaks. me näeme, et äh, tegemist on tõsise ohuga demokraatiale ja mis võivad viia väga ohtlike totalitaarsete ideedeni. Euroopas on tõsine äh, draama aset leidmas ja meil on vaja siin uuesti üles ehitada see süsteem ja siin on väga oluline roll tõita sotsiaalpartneritel ja äh, näiteks ametiühingutel ja ma olen viindanud, veendunud, et meil on vaja seda lähenemist täiendada. Te viitasite olulistele väljakutsetele, tervishoid, tervisekindlustus ja sellega on väga palju probleeme hetkel seotud Äh, kantserogeensete ainetega seoses, näiteks äh, väljaõpe, eriti äh, prak-, väljaõpe koos praktikaga. kõik need nõuavad olulist panust sotsiaalpartneritel, kes on kohapeal tegutsemas ja seega minu küsimus on see, millal, milliseid algatusi selleks, et dünaamikat tuua sellesse liikumisse, mida te plaanite ära teha, aitäh! aitäh, Marju Lauristin, palun! suur tänu. minu põhiküsimus läheb härra Bartolole ja jällegi minu arvates on väga julgustav see, et haridus- ja tööhõiveminister on ühes isikus, ma olen sügavalt veendunud, et see on sobilik lahendus. mina esindan Eestit, kes võtab eesistumise hiljem üle ja sel põhjusel tunnen ma tõsist huvi järjepidevuses suhtes minu küsimus puudutab sama teemat, mis te tõstatasite, see lõhe oskuste ja tööturu nõudmiste vahel, kus meil peatselt on miljon kõrge tasemega töökohti digivaldkonnas, aga me ei leia inimesi, kes seda tööd teeksid. viitasite elukestvale õppele, jah, see on väga hea, aga see on vaja täita ka sisuga Teie kogemusest lähtuvalt, mis on see uus sisu elukestvas õppes praeguses kontekstis? jah, te ütlesite, et me peame äh, jää-, täiendkoolitust tegema, aga küsimus ei ole selles tühjade töökohtade puhul, vaid võib-olla on probleem selles, mis puudutab äh, õppekavasid, võib-olla juba isegi algkoolis haridus on liikmesriikide pädevuses äh, lähimuspõhjusest põhimõtte, põhimõttest jät-, äh, lähtudes, aga liikmesriikide puhul äh, siis need, kes on paremini arenenud, need äh, liiguvad edasi, need, kes on maha jäänud, jäävad veelgi kaugemale ja lõhe mitte ei sulgu, vaid suureneb üha enam erinevate piirkondade ja riikide vahel küsimus on selles, mis on teie plaan, mida on võimalik ära teha, et sellest olukorrast üle saada, liikmesriikidel on täielik õigus teha, mis nad tahavad hariduse valdkonnas, aga neil on ühiseid probleeme ja mõned liikmesriigid ei suuda iseseisvalt probleeme lahendada. ja minu teine küsimus puudutab sotsiaalset ühtekuuluvust. tahaksin rohkem kuulda, te viitasite siin sotsiaalsamba tähtsusele, see on väga kena aga laste vaesuse teema. kuidas me saaksime võidelda laste vaesusega ja see on tõesti väga häiriv äh, olukord. aitäh. härra Schulze. Ja, auch von meiner Seite aus Deutschland äh, Glück. Suur aitäh äh,! olen pärit Saksamaalt, väga ambitsioonikas kava on teil, kuus kuud on nende asjade ellukutsumiseks aega, aga mm, see tundub vähe. nii et kava on ambitsioonikas ja ma tahaksin konkreetsemaks, et timmiksite oma vastused, konkreetsed küsimused seega me räägime parimate praktikate traditsioonist Euroopas, keegi teeb asju hästi ja keegi teine saaks võtta need asjad üle samas vormis. kas siin on näiteid äh, riikidest, mis sotsiaalvaldkonnas ühes kohas läheb väga hästi, mida siis teised saaksid äkki äh, kasutada? et teises kohas ei pruugi see asi väga hästi minna, sellepärast et liikmesriigid ei rakenda olulisi reforme, ei puudutagi üldse seda teemat. ja seetõttu on tekkinud näiteks äh, väga kõrge noorte töötus Need projektid ja algatused, mis meil on, äh, raha on ju Euroopast olemas, aga reforme ei ole. mida oleks võimalik ära teha, et siin asi aktiveeruks? siis lähetatud töötajad. ma pean ütlema, et teie vastused, võib-olla täna ei saa ka seda oodata, on väga vähe konkreetsed minu jaoks. seega kaks konkreetset küsimust äh, kahe aspekti osas, mis äh, meie jaoks on tähtsad. esiteks kakskümmend neli kuud tähtaega, te teate Äh, kui töövõtjal on äh, riiki üleminekul aega kakskümmend neli äh, kuud. kuidas te näete seda ettepanekut praegu? <clears throat> siis tasustamise küsimus. see on meie jaoks väga tähtis küsimus. kuidas te tasustamise küsimust näete, kuidas seda sõna tasustamine üldse defineerida võiks? Mm, ja viimane aspekt, kui nõukogu eesistujaks minnakse, siis äh, on juba usalduskrediit teil olemas. pean ütlema David Kaasale, et teie lähete igatahes juhul usalduspuudusega, defitsiidiga sellesse eesistumise äh, olukorda, sest te olete mitu kuud juba lubanud need probleemid lahendada teie riigis. Äh, näiteks lepingut, tingimuste avalikustamine, mida te lubasite, te ei ole seda ka teinud, minu arust me võime need asjad kõneks võtta ka siin komisjonis, sest teil on vaja usaldust, aga usaldusdefitsiidiga paraku alustate te oma eesistumist, suur tänu. proua Rodriguez. Uh, uh... suur tänu mina olen Euroopa Parlamendi raportöör Euroopa sotsiaalõiguste samba osas ja olen Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ma olen, sooviksin tänada teid, kolme ministrit, et olete tulnud siia kõnelema ja see on väga tähtis, sellepärast et meie ees seisab äh, tõsine väljakutse seoses Euroopa tulevikuga ja me usume, et see sammas äh, võib täita olulist rolli selleks, et taastada kodanike usaldus Euroopa Liitu. meie raportis on, raport on väga ambitsioonikas ja viis äh, fraktsiooni parlamendist on seda toetanud. tegemist on väga tugeva demokraatliku mandaadiga, mida me esindame aga nüüd sõltub väga palju sellest, mida teeb Euroopa Komisjon ja nõukogu. ja me peame tagama selle, et see sammas oleks osa teekaardist Euroopa Liidu tuleviku osas, mis Roomas vastu võetakse. minu küsimus on, kas see on Malta eesistumise eesmärgiks, et see teekaart äh, Roomas vastu võetaks ja et sellel oleks äh, tugev sotsiaalsammas. ja teine küsimus, mis puudutab konkreetseid meetmeid. parlamendi raport oli väga konkreetne äh, meetmete osas ja tahaksin rõhutada mõningaid aspekte sealt üks puudutab vajadust toime tulla uute trendidega tööturul, eriti mis puudutab digirevolutsiooni. parlament äh, kutsub üles äh, direktiivi ja äh, ettepanekud, mis puudutab õiglaste töötingimuste osa kõikide töötajate osas, teiseks ükskõik mis tüüpi töökohtadega on tegemist, neil peab olema tagatud sotsiaalkaitse. kolmandaks usume me, kui tegemist on võrdsete võimalustega, meeste ja naiste vahel, siis on meil vaja seadusloome instrumente selleks, et emadus, isadus ja vanemapuhkust äh, täpsustada ja neljas puudutab äh, juurdepääsu äh, oskustele selleks, et tegemist oleks usaldusväärse lähenemisega, peame me tagama, et kõikidel liikmesriikidel oleksid finantsvahendid, oskuste garantiid äh, ellu viia. see on vaja tagada MFF-i läbivaatamise käigus ja läbi võimaliku euro ja tagada siis igal juhul need vajalikud vahendid kõikidele liikmesriikidele minu küsimus teile on see, kui kaugele saab minna EBSCO-s ja eriti, kuidas te plaanite korraldada dialoogi ECOFIN-iga, sest me soovime ka seda näha, meil on vaja väga tõhusat dialoogi äh, sotsiaal- ja finants- ja rahandusministrite vahel, aitäh! suur tänu, Sofia Rabeira, palun! tänan väga soovin ministreid tänada selle eest, et nad on täna kohale tulnud selleks, et oma plaanidest rääkida. ma pean ütlema, et kuna me seisame silmitsi selliste väljakutsetega eh, Euroopa Liidu tasandil, siis me peame oma sotsiaalset vastutust kasvatama ma tegin ka ise tööd selle kallal, et see tänane koosolek toimuks. kahju, et see ei toimunud enne teie eesistumise algust, sest et tore oleks, kui Euroopa Parlament saaks dialoogi alustada juba enne seda, kui te oma eh, programmi esitlete, sest et siis te oleksite saanud ka parlamendi soovidega arvestada. nüüd minu küsimused. Te analüüsisite väga hästi Euroopa olukorda Te mainisite sotsiaalset sidusust kui üht eh, tagajärge, mis saadab majandusarengut. aga seda võib ka näha vastupidiselt. me peame nägema inimkapitali ehk siis sotsiaalseid tingimusi kui neid mõjureid, mis mõjutavad majanduse arengut. ma arvan, et see, see on teil kahe silma vahele jäänud. ma kuulasin eh, härra Rolani Eh, proua Chartier, kui me räägime inimkapitali investeerimisest, siis tuleb selles mõõtmes arvestada ka sotsiaalsete partneritega. Nad tuleb kaasata. see on muidugi keeruline, sest me räägime siin liikmesriikide pädevusest praegu. kuidas me saame teha nii, et meie tegevused Euroopa Liidu tasandil eh, majanduse ja sotsiaalvallas Äh, on sidusad, jah, EBSCO peab äh, kahel tasandil äh, saama siin jõudu juurde, tal peab olema oma päevakord, oma tegevuskava. minister rääkis, mida täpsemalt hakatakse tegema, mis on need õigusaktid, millega nõukogu tegeleb te õigustasite seda tegevusetust, te ütlesite, et noh, et äh, liikmesriikide vahel on nii palju erinevusi, aga ega erinevus on ju ka näiteks siin meie parlamendis, meil on, meid on nii palju, me oleme pärit erinevatest fraktsioonidest, kahekümne kaheksast erinevast liikmesriigist ja viimase kahe poole aasta jooksul on parlament jõudnud sarnastele äh, seisukohtadele võtmeküsimustes nagu Euroopa Liidu sotsiaalvaldkonna areng, Ehm, täpsemalt näiteks eh, vanemapuhkus, nii ema kui isa puhkus, eh, või ka näiteks töötajate lähetamise küsimuses, ei ole ühtegi põhjust, miks nõukogu ei peaks samamoodi toimima. Eh, te saate aru, et nõukogul on oma eesistuja, tal peaks ka olema oma tegevuskava selle jaoks, et Euroopa Liidu tasandi tegevusi ellu viia ja Euroopa poolaasta on ju ka muidugi olemas. me ei saa öelda, et me kaitseme eh, sotsiaalseid õigusi ja sotsiaalseid teemasid, kui meil ei ole Euroopa poolaastaga kõik paigas. aga see saab olla paigas ainult siis, kui eh, rohkem kasutataks võtmenäitajaid ma olen olnud variraportööriks ja ma olen palju tööd teinud nende dokumentidega, ehk siis see nähtavus tuleb siin tagada, tuleb luua mehhanisme selleks, et sotsiaalsetel näitajatel oleks sama suur mõju kui majanduslikel näitajatel. ja selleks on tarvis teatud mehhanisme, selleks et selles vallas saaks edasi minna. lõpetuseks, oma kommentaaride alguses te ütlesite, et te tahate anda juurde usa-, usutavust ja, ja jõudu Euroopa tasandil tehtud tegevustele ja Euroopa projektile, aga selleks, et Euroopa projekt muuta usutavamaks, tuleb lahti saada igasugustest kõhklustest. ja väga kahju on tegelikult sellest, et järjest me kuuleme küsimust nii teistes komisjonides siin kui ka täiskogul, et me, te ei ole selgelt seletanud lahti seda, miks selline suur korruptsiooni häbiplekk teie eesistumist varjutab ja kuidas sellest lahti saada? Teie eesistumine eh, ei tohiks ju nii-öelda vale jalaga voodist välja astuda, vaja on tugevat eesistujat. suur tänu! noh, võimatu on nüüd rohkem küsimusi kuulata ehm, me oleme palju aega kaotanud, aga me oleme ka paljusid teemasid käsitlenud. Äh, annan teile veel kord sõna, valige siis, missuguseid küsimusi te soovite käsitleda, olgu see töötajate lähetamine, sotsiaalõiguste sammas, paljud teised teemad, mida siin mainiti, äh, sellised teemad, mis on kusjuures selle komisjoni päevakorras. me kõige rohkem tahame just nende teemade kohta kuulda, aga muidugi see on teie valik, teil on sõna. The... räägin äh, nendest teemadest, mida mitmed siinsed kolleegid välja tõid, näiteks suhe eh, oskuste, hariduse, töökohtade vahel ja samuti laste vaesuse teema. ja räägin ka sellest, mida tuleks teha Euroopa Liidu tasandil selleks, et Euroopa Liidule rohkem usutavust juurde anda. nagu ma ütlesin varem, siis majanduskasv ja sotsiaalne õiglus peavad käima käsikäes ja see peab peegelduma ka tegevuskavas ja deklaratsioonis, mis äh, Rooma lepingu äh, kuuekümnendal aastapäeval äh, välja öeldakse. Nendes ilusates deklaratsioonides öeldu peab ka muutuma tegelikuks poliitikaks. sellepärast ongi tähtis, et Euroopa Liit viiks ühte suunda majanduspoliitika, finantspoliitika ja sotsiaalpoliitika. ei saa olla sellist Euroopa Liitu, mis räägib ühes suunas, kui räägitakse fiskaalsest konsolideerimisest või majandusest, aga siis räägib hoopis teist juttu, kui räägitakse sotsiaalküsimustest. Need eh, poliitikavaldkonnad peavad käima ühte rada. ja see peab toimuma ka liikmesriigi tasandil, no näiteks kui rääkida laste vaesusest siis ei ole võimalik, et ainult haridusega saaks lahendada ehm, laste vaesust. Öeldakse küll, et haridus muudab maailma, jah, aga haridus ei muuda üksi maailma. kuidas saab vaesuses elav laps, kes ei saa korralikult süüa, käia koolis ja panna kõike tähele, mis seal toimub? esimene prioriteet on ju see, et see laps saaks piisavalt süüa. me teame et, et seitsekümmend protsenti sellest, mida lapsed koolis teevad või õigemini nende edukusest, sõltub äh, sellest, milline on nende perekonna olukord, mitte ainult see, mis koolis toimub ainult. ainult kolmkümmend protsenti äh, see lapse edust sõltub sellest, mida ta koolis teeb, seitsekümmend protsenti edust sõltub muudest teguritest. laps ei tohi elada vaesuses, aga vaesus on olemas sellepärast, et madalad oskused ja vaesus käivad äh, käsikäes kuidas sellest üle saada, jõukust on vaja paremini ehm, ümber jaotada. kui vaestele perekondadele ei anta rahalisi vahendeid selleks, et nad ei saaks oma lapsi piisavalt toita, no vaadake, meil on Euroopa Liidus vähemalt kakskümmend viis miljonit last, kes on sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse ohus või elavadki vaesuses, siin on vaja sotsiaalset õiglust, sest et nendel lastel äh, muidu ei saa kunagi olema hea elu. siis, kui nüüd rääkida eh, lastehoiust ja haridusest, me teame, et eh, lapse elu tuhat esimest päeva on ülitähtsad nende kognitiivse võimekuse arenguks üle kogu elu jooksul. ja seda meedet seega, lapsehoiumeedet peab kasutama mitte ainult sotsiaalse õigluse äh, jaoks, aga ka selle jaoks. sest et kui lapsed ei saa esimest head tuhandet päeva, siis nad jäävad alati mahajääjateks. ja isegi Äh, ehkki haridus, algharidus, keskharidus on liikmesriigi pädevuses, siis siiski peab tagama, et see, mis toimub koolides, alluks siiski mingitele audititele ja ma rõhutan, et seda ka arutataks kodanikuühiskonnaga ja äriettevõtetega selle jaoks, et äh, tagada, et see, mis koolides toimub, on ka päriselt asjakohane äh, see, et me ütleme lihtsalt, et mingi haridusasutus on kool, ei tähenda veel seda, et seal tegeletakse õppimisega. me peame seda sisu hindama. kõrgharidusasutustes inimesed peavad maha istuma ja üksteiselt õppima eh, seda, kuidas nende teemadega edasi minna. mõned riigid on selles vallas väga edukad ja me võimegi siin üksteiselt õppida. nüüd, kui rääkida oskuste arengust ja elukestvast õppest, siis taaskord kui ei investeerita oskuste arendamisse, siis ei juhtu mitte midagi. on olemas riike, kes on nõus oma inimestesse investeerima selleks, et nad saaksid elukestvalt õppida. ma olen nõus ka, et EFSI peab seda teemat käsitlema, sellepärast et me räägime endiselt äh, kapitaliinvesteeringutest kui sellest, et investeeritakse lennujaamadesse või tänavatesse Eh, taristuprojektidesse, aga tänapäeva taristu on ju ka vaimne taristu, ehk siis oskuste taristu, inimeste oskused. kui inimestel on olemas raudvara, aga tarkvara ei ole, siis midagi ei juhtu. ehk siis tuleb tagada, et ka nii-öelda inimeste tarkvarasse investeeritakse, seda kusjuures stabiilsuse ja kasvu pakti raames peame kusjuures sellele teemale mõtlema, et kas see on üldse asjakohane pakt eh, võrreldes selle ajaga, kui see välja töötati. sest et kui me ei investeeri oma inimestesse, siis ülejäänud maailma piirkonnad lähevad meist arengus lihtsalt mööda ja Euroopal on käsil tohutu probleem okay.. Okay, with... nii, nüüd kui rääkida sotsiaalsest dialoogist siis eh, loomulikult me jätkame sotsiaalse dialoogi edendamisega Ehm, me tahame siin edusamme saavutada, sealhulgas kindlasti ka töötervishoiu ja tööohutuse vallas, eh, kõik sotsiaalsed partnerid peavad olema siin meiega ühel meelel, koos töötama ja need arutelud praegu käivad. Eh, meie jaoks on see prioriteet selleks, et eh, riske ära hoida ja piirata kartsinogeenidega kokkupuutumist eelmise aasta lõpus nõukogu võttis vastu üldise lähendamise, lähenemise piirväärtuste kohta ja me oleme valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga pärast seda, kui on äh, parlament oma seisukoha võtnud. me loodame, et need läbirääkimised tulevad konstruktiivsed, sellepärast et siis saaks nii kiiresti kui võimalik äh, selle teemaga ühele poole saada, see on meie eesmärk. ning sellest on võimalik näha, et nii kiiresti kui võimalik tahame me parendada Euroopa Liidus töötingimusi. nõukogus me tervitame ka seda teist ettepanekut, mis puudut-, puudutab kartsinogeenseid, mutageenseid aineid, mille komisjon jaanuaris vastu võttis ja me oleme alustamas arutelusid selleks, et jõuda nõukogus kokkuleppele meie eesistumise lõpuks nüüd kui rääkida pikaajalisest lähetamisest, siis äh, räägitud on sellest kahekümne nelja kuisest limiidist. Äh, seni ei ole seda teemat otse käsitletud ja me teeme endiselt tööd selleks, et õiguslikult mõeldav ja läbipaistev viis leida selleks, et teha vahet lühiajalisel ja pikaajalisel lähetamisel. kui need arutelud on piisaval määral toimunud, siis saame me ka selle kahekümne nelja kuu suhtes mingi seisukoha võtta. aga üldiselt võib öelda, et selles vallas me kuulame loomulikult äh, me soovime seda arutelu edasi arendada, me tahame kuulda ka vastuväiteid ja jõuda kompromissini, aitäh! okei okay.. hea küll, äh, nüüd kahjuks äh, üks minister on meil muidugi veel, kes saab sõna. I got the first and the last. mina saan siis kõneleda esimesena ja ka viimasena, ütleb härra Farrugia ma soovin tänada Tööhõivekomisjoni ja kõiki eh, siinseid parlamendiliikmeid, kes on siia täna hommikul kohale tulnud ja taas ma pean tänama teie komisjoni, et te paar nädalat tagasi käisite Maltal, eh, kohtusime seal teiega, ehm, rääkisime Malta olukorrast ja pakkusime detailseid selgitusi selle kohta, mida Malta erinevates sektsioon, sektorites teeb sektorites, mis puudutavad tööhõivet ja sotsiaalvaldkonda. rääkisime siis ka laste vaesusest ja sellest, eh, mida Malta on teinud ja mida Malta praegu teeb laste vaesuse valdkonnas, sest laste vaesus on eh, vähenenud. Eh, minu valitsuse ametiajal ma võin öelda, et tegemist on siin plusspunktiga, sest et need algatused, mida me oleme kasutanud, toovad ka vajalikke tulemusi. seetõttu ka ühel mitteametlikul kohtumisel eh, räägitakse sellest, et eh, töötamine tasuks ka ära, eh, samuti räägime naiste õiguste suurendamisest, töökohtade loomisest, sotsiaalsetest algastustest, tulevikku investeerimisest, sellest, kuidas keegi peaks soovima sotsiaaltoetuste asemel hakata osalema tööturul. Need on peamised küsimused, mida me tahame just selle töötasuvuse mitteametlikul koosolekul käsitleda ja kaudselt puudutab see ju ka vaesuse teemat, mitte ainult laste vaesuse, aga ka vanurite ja perekondade vaesuse teemat. ma usun, et oluline on see, et et Euroopa toimiks ehm, proaktiivselt sotsiaalvaldkonnas, selleks, et tulevik oleks parem, me tõesti usume sotsiaalsesse Euroopasse. võib-olla meie poliitilised ehm, vaated panevad meid rohkem ka inimestesse uskuma. see on ka põhjus, ja sellega ma ka lõpetan, ehm, põhjus, miks Malta eesistujana proovib otseselt käsitleda neid teemasid, mis inimesi puudutavad. me usume inimestesse, me peame olema inimeste, Euroopa inimeste huvides proaktiivsed, aitäh! Just a big, big thank you suur,. suur-suur tänu! okei okay,, thank you all for suur tänu! teile kõigile, et äh, olite valmis siin meiega koos istuma, ütleb esinaine. vastasite meie küsimustele. ja kokkuvõttes on meil tegelikult äh, väga suured ootused ja lootused Malta eesistumise osas, äh, eriti kui me mõtleme teemadest, millega tegeleb just meie komisjon. ja meie päevakorraplaan on edasi niimoodi, et kui te lahkute, siis võtavad edasi juhtimise üle kaks inimest, kes on lähedatud töötajate ettepaneku äh, eest kõnelejad. Äh, alustame detailset arutelu, väga hea, et saime sellest teemast rääkida teiega enne. ja loomulikult äh, on teil väga tihe päevakava siin lubatakse kõiki küsimusi esitada, jah, aga kui me tahame mõjutada meie komisjoni äh, olulisi aspekte, siis on meie number üks küsimus meie äh, teemad. teised äh, komisjonid ilmselt jätavad selle kahe silma vahele ja meie peame olema tugevalt ja häälekad just nendes küsimustes. suur aitäh teile teie aja eest ning edu eesistumisel! Is it okay for you down there? Is it, yeah, thank you again. Yeah, thank you again. Thank you.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 härra Kaasa on palunud sõna, palun. Yes, madam chair. proua esinaine. väga ebatavaline on minu puhul praegu esinaist hakata kritiseerima, aga täna olen ma selleks sunnitud mul on igati õigus ja kõikidel parlamendiliikmetel on õigus küsida küsimust, mida nemad leiavad heaks ja vajalikuks olevat. Teie, proua esinaine, peate olema neutraalne eh, meie töö juhataja ja mitte sotsialistist eh, esinaine. nii et vabandage, et ma ütlen seda, mida ma praegu ütlen, aga ma olen väga pettunud, et te valisite täna poole. ja meie kojas on meil see vabadus, et me võime küsida ükskõik millist küsimust, mida me esitada tahame. väga eh, ebaõnnestunud oli täna see, et te Äh, õõnestasite kogu meie arutelu ja lõpetuseks te ütlesite, et te lasite kõigil esitada need küsimused, äh, mida nad tahtsid, aga see ei ole õige, proua esineja, ma olen väga pettunud. okei okay,, Mr Kaasa. palun pange selle protokolli ka. härra Kaasa, ütleb esinaine, ma ei öelnud mitte ainult lõpus seda, vaid juba algusest peale, et jah, iga küsimust võib esitada, aga teised komisjonid ei esita ilmselt meie teemavaldkonna küsimusi oma koosolekutel ja sellepärast peab jääma meil piisavalt meie enda küsimuste jaoks aega meie komisjonis. ma ei püüaks mitte kunagi kedagi takistada küsimust esitamast, aga ma ei tahaks ka seda, et me keskendume siin vaid Malta-sisesele arutelule, kui meid on siin nii paljudest liikmesriikidest ja meil on väga oluline päevakava vaja läbi käia. Teie olete muidugi vaba ütlemaks, mida te tahate siin komisjonis ja loomulikult saate ka äh, esimehi kritiseerida, aga ma ei ole päri teie kirjeldusega äh, asjade seisukohta. ma ütlesin kaks korda seda, et meil on kohustus ja vastutus võidelda meie komisjoni päevakava eest ja mitte midagi muud. ma olen kindel, et ka teised komisjonid esitavad äh, Malta eesistujatele äh, karme küsimusi ja me kuuleme nende vastused ka uuesti ära. Te meeldite mulle siiski, jääme sõpradeks, ütleb esinaine ja läheme edasi kahekümne seitsmenda päevakorrapunktiga ja töötamise, töötajate lähetamise direktiiv. Evelin, palun. vabandust, mina tahaksin ka omalt poolt äh, viidata teile, esinaine, mis puudutab äh, kõneaega. viimane kõneleja, kes nüüd esitas küsimuse Malta eesistujale, rääkis neli ja pool minutit. ja mitmed teised liikmed ei saanud oma küsimusi esitada, selge on, et aeg on piiratud sest loomulikult ministrid peavad minema järgmisele koosolekule, aga tahaksin paluda teile, piirake kõneaega järgmisel korral üheks või kaheks minutiks, nii et teised saavad ka äh, küsimusi esitada. I really uh, uh, must say that ma pean ütlema, et teil on õigus. kaks inimest ei saanud oma küsimust lõpuks esitada ja põhjus selles, et meil on kõigil probleem, et me ei esita küsimusi, me peame siin kõnesid, äh, kui meile sõna antakse mina ei ole see, kes saab inimesi äh, takistada nende äh, kõne pidamise keskelt, võib-olla ei ole ma olnud ka piisavalt karm. see on keerukas, vahel on võimalik vahel segada, vahel mitte. sel korral oli asi kehv, sellepärast et äh, kaks inimest ei saanudki oma küsimust esitada. ma olen sellest täiesti teadlik. ja ma arvan, et me peame piirama ka iseennast. me oleme valitud poliitikud ja meil on äh, oluline tugev taust, me teame reegleid, me teame, et me tegelikult näppame teiste käest kõneaega, kui ise liiga kaua räägime. nüüd olen ka juba liiga kaua rääkinud ja annan seetõttu kohe edasi sõnajärje. Elizabeth Morange-Hattiere ja proua Jongeeriusele, kes võtavad siis nüüd juhtimise üle ja siis saavad ka teised äh, sõna, palun. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, nous sommes... suur tänu, proua esimees. tegemist on väga keerulise teemaga, aga nagu näete, siis äh, meie eelolevast ettekandest näete, et äh, proua Jungerius ja mina oleme soovinud näidata seda viisi, kuidas me oma tööd tegime, sest me oleme kaasraportöörid, kaks fraktsiooni täi-, kandsid jagatud vastutust selle raporti osas ja mina äh, tahtsin koos Agnesiga tõesti näidata, et me tegime tõsist koostööd ja me võtame vaheldumise sõna erinevatel teemadel, meil on ühine teema ja meie ettekanne saab olema ka ühine teine punkt, millele ma tahaksin rõhutada, puudutab seda, et me oleme jaganud eh, eh, infot ka variraportööridega, kes kõikide fraktsioonide osas seda teemat käsitlevad. Agnesi enda nimel saame tänada kõiki fraktsioone ja kõiki variraportööre selle, kes pühendasid ennast sellele teemale, see teema on väga oluline ja Malta eesistumise ajal näeme me seda kõikides riikides, seda olukorda, et tegemist on teemaga, eh, mis puudutab kõiki ja seega sellest lähtuvalt arvestades, et me soovisime koostada tasakaalustatud teksti, eh, tul-, kuidas tulla välja ebaõiglasest konkurentsist ettevõtete vahel, kuidas välistada sotsiaalne äh, dumping, see lõhe, mis võiks tekkida Euroopas me oleme soovinud oma tööd sellest lähtuvalt teha. me oleme mõlemad väga avatud ja me oleme valmis kuulama kõike seda, mida fraktsioonid on valmis Äh, ütlema äh, seoses meie ettepanekutega ja loomulikult on tegemist äh, ühe lisaetapiga meie teel. aga ma usun, et me oleme ühel meelel, Agnes ja mina, selles osas, et me oleme täiesti kindlad ja me soovime selle tekstiga edu saavutada, nii nagu kolleeg Danuta Jaslovjeska äh, kaks tuhat neliteist aasta direktiivi osas selleks, et lahendada kõik need probleemid, mis võiksid mürgitada riik, kodanike elu. nii palju sissejuhatuseks ja nüüd annaksin sõna Agnesile, mis puudutab õigusliku aluse laiendamist. Thank you um.... suur tänu suur aitäh teile, esinejana, suur aitäh, Elisabeth ja suur aitäh kõigile, kes olete kuulamas seda tähtsat teemat, mis on mulle südamelähedane ja meile tervikuna. ma arvan, et see on tegelikult ka Euroopa projekti jaoks oluline. me peame suutma luua tasakaalus äh, seisukoha omalt poolt ja juba algusest peale on mul olnud hea meel äh, koostöö üle. Äh, Elizabeth Moran-Chartieriga oleme saavutanud äh, seda hästi koos, aga ka teiste variraportööridega, sellepärast et minu veendumus on selles, et me saame selle ettevõtmise edukaks muuta ainult siis, kui meil on avatud lähenemine, kui me püüame leida tasakaalustatud lahenduse ja suudame töötada ettepaneku kallal mis on ka laiapõhjalist tuge leidnud Euroopa Parlamendis. sest meie debatist täna on väga selgeks saanud, et debatt nõukogus oleks ka edukam, kui me saaksime parlamendina teha väga selge ettepaneku. ja reageerida siis komisjoni ettepanekutele oma ettepaneku raames. koostöö tähendab kompromisside otsimist ja vahel ma lihtsalt mõtlen, et andke mulle ohjad kätte, ma teen kõik üksi ära. aga äh, kui koostööd teha tahta, siis on vaja minna kompromissile. ja ma olen päris uhke selle teksti üle, mille me siin täna ette paneme. kuigi ma ütlesin Elizabethile ka seda, et äh, ma teen mõningaid ettepanekuid, kuidas seda äh, olukorda parandada hiljem aga mulle tundub, et see tekst aitab meil tagada sotsiaalset Euroopat, mille oleme lugu, lubanud. Eh, tegemist on Euroopaga, mis tagab õiglase konkurentsi ja ei lähe kõige vähema ühise nimetaja peale välja, mis õõnestab Euroopa projekti. tegemist on õiglasema ja sotsiaalsema Euroopaga, kui see võib-olla praegu on. ning äh, oluline on äh, tagada seda kõike äh, töötajate konkurentsi nimel kogu Euroopas. tahaksin selle ettepaneku, ettepaneku äh, õiguslikust alusest kõigepealt rääkida selle direktiivi puhul. nagu näete, oleme teinud ettepaneku ja ma olen väga õnnelik selle üle, et õigusliku aluse laiendamine oleb ainult artiklitest, mis puudutavad ühisturgu, artiklid sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kolm Euroopa Liidu toimimises lepingust. liidulepingute alusel, mis äh, on praeguses äh, kujul pigem äh, töö andjate õigusi toetav, meil on vaja mõlemat õigust äh, silmas pidades äh, nii õiglast konkurentsi kui ka äh, siis töötajate õigusi. Elisabeth. suur tänu. mina tahaksin nüüd rääkida punktist, mille osas meil üksmeelt ei ole pikaajaline lähetamine ja selles osas tahaksime me teiega arutada Äh, laialdaselt seda teemat. mis võiks olla see kestus äh, lähetatud töötaja puhul, enne kui ta peaks äh, selle riigi õiguse alla käima, kus ta tegutseb. komisjoni ettepanekus kakskümmend neli kuud, nagu ka sotsiaalkindlustusdirektiivis meil kõigi, me oleme selles osas eraldi tööd teinud selleks, et vaadata, mis toimub teistes äh, liikmesriikides, äh, mis toimub erinevates kutsevaldkondades, äh, erinevatel tasanditel ja see, mis järelduseni, mis me nägime, et lähtudes valdkonnas või siis karjääritasemest, on äh, väga suuri erinevusi nende lepingute kestuse osas. tooksin teile ühe näite, näiteks ehitussektoris on keskmine lepingu kestus nelikümmend neli päeva, aga mõningate suurte ettevõtete puhul, kes ettevõttesiseselt äh, ettevõtteid, äh, töötajaid lähetavad, äh, eile kuulsime, et see võib olla isegi viis aastat ja ilma teie tagasisideta või kollektiivse aruteluta on äh, meil väga raske asuda mingile seisukohale, mis suudaks kõigi ootustele vastata. ja sel põhjusel jäime me komisjoni ette äh, äh, paneku juurde kakskümmend neli kuud sest äh, mõistame, et siin on tõesti koordineerimine selle teise direktiiviga ja muudatusettepaneku oleme me ette valmistanud ja selles osas oleme me ühel meelel, meelel, et ei tohiks olla halvemaid töötingimisi võrreldes selle hetkega, kui ta läheb riik, oma päritoluriigist üle nii-öelda selle vastuvõtva riigi õiguse alla. kas polnud nii, Agnes? okei okay.. hästi, suur aitäh. me näitame siin ka, et me teeme koostööd, kuigi meie arvamused eristuvad. ma tean, mida mina kestuse osas teeksin ettepanekuks äh, Äh, lähetamise puhul, minu arust kakskümmend neli kuud on liiga pikk aeg. Äh, kuus kuud minu arust peaks olema maksimaalne pikkus, olen äh, ka sotsiaalkomisjonis tegev ja IMCO arvamuses oleme ka kuuest kuust rääkinud. aga ma arvan, et see on arutelu alus ja ma arvan, et meie komisjonis äh, on äh, selles osas äh, omad arvamused. siis, mis puudutab kollektiivlepinguid ja mis puudutab ka tasustamist, siis meile meeldib Euroopa Komisjoni ettepanek, kus miinimumpalgast minnakse tasustamise kasutamise juurde, aga minu arust peaks olema väga selge, mida me siis täpselt äh, kollektiivlepingute puhul silmas peame. me teeme muudatusettepaneku ja ütleme, et me kaasame siia kõik suuremad representatiivsed kollektiivlepingud. ja see on siis alguspunktiks praegu. lähedatud töötajate jaoks üleüldiselt rakendatavad kokkulepped on aina vähem levinud ja liikmesriikidel on väga erinev äh, ka traditsioonid ja äh, reeglid ja ka õigusandlus selles osas. nii et meie jaoks tegime me minu arust parema formuleeringu, panime siia sisse äh, ja millised kollektiivlepingud tahame me, eh, et rakendatud saaks lähedatud, lähetatud töötajate puhul, aga me teeme ka väga selgeks siin selle, et just liikmesriigid on need, kes otsustavad, kuidas nad oma palgapoliitikat rakendavad. nii et eh, kindlasti ei proovi me võimukrabadasid Brüsseli poolt, vaid töötame liikmesriikide süsteemidega koos. ja sellest lähtumegi kollektiivlepingute puhul. Elizabeth. niisiis, mis puudutab tasustamist, me tahtsime väga selgelt väljendada selles osas, mida komisjon ette pani. räägime äh, tasust, äh, mitte miinimumpalgast ja see on väga oluline vahe. miinimumpalk, palka võib tõsta näiteks mingisuguste lisatasudega, äh, preemiatega või mingi puhkuse äh, tasudega või midagi sellist. seega on väga oluline et äh, sisse jääks see tasu koos kõikide seonduvate elementidega, mis selles äh, riigis, kus see inimene töötab, äh, tegelikult siis toimivad. aga üks kolleegidest juhtis minu tähelepanu sellele, et mõningates riikides, kes lähetavad töötajaid, võib olla osa nendest elementidest, äh, mis on juba arvestatud äh, tasu äh, või siis palga sisse. ja seega on väga oluline, et mitte ainult see täiendav osa ja et need lisatasusid ei makstaks kaks korda ma üritasin äh, seda tekstis äh, väljendada selleks, et ei tekiks mingeid topelttasusid. aga loomulikult äh, austame me seda, et palga mõiste on täielikult liikmesriikide pädevuses um,. Um, yes uh, uh,, indeed. proua Jongeerius. jah nii ongi. ja Elizabeth juba mainis, et debatis, kui me ütleme, et me püüame teha niimoodi, et inimesed, kes koos töötavad, on võrdselt koheldud kolleegidena samas töökohas. meie käest on küsitud mis siis, kui te tulete kõrgepalgalisest riigist, äh, lähedatakse teid madalamate palkadega riiki, see tähendaks seda, et äh, võrdne palk tähendaks, et te saate vähem oma töö eest. ja seetõttu on tõesti vaja selgeks teha, mida tähendab tasustamine siinkohal. ma arvan, et tulevikus peame me rääkima ka reisikuludest sest ikka ja jälle tekivad probleemid, kus inimesed jäävad suurest öö, osast oma palgast ilma, sellepärast et see arvestatakse reisikulude ja elamiskulude katteks. aga peaks olema selge ka, et lähedatud töötajate direktiiv, selle eesmärk oleks ühest küljest võrdseid äh, teenuste konkurentsi võimaldada, aga mitte töötajate õiguste kaitsmise arvelt. selge on ka see, et äh, töötajate kaitsmise mõttes peaksid olema töötajatele tagatud kõige soodsamad tingimused. nii et kui näiteks teid äh, kõrgema palgaga riigist lähetatakse madalama palgaga riigi siis ei ole mingisugust põhjust vähendada palka. ja samas äh, tagada äh, mõlema äh, aspekti osas õiglast konkurents, õiglast konkurentsi ja mitte ära kasuta neid inimesi. ja lõpetuseks, mis puudutab vahendusfirmade kaudu lahendamist, siin on kolm väga selget punkti esiteks, äh, nagu komisjon, keda me toetame, siis lähetatud töötaja kohtlemine eh, nii-öelda ajutise tööjõuna eh, samadel tingimustel nagu kohalikul, kohaliku ajutise töötaja kohtlemine ja teiseks tahaksin lisada, et me tahame võidelda nii-öelda kaskaad lähetamise vastu ja me oleme väga palju näinud Euroopas selliseid olukordi, et kus on väga palju töö, töövahendusfirmasid, et kui üks töövahendaja lähenda, lähetab töötajat eh, teise riiki, ühte ettevõttesse eh, teise, kolmanda riigi Äh, ettevõttesse, kes selle omakorda lähendab äh, mingisse järgmisesse riiki. millised äh, sotsiaalõigused siis rakenduvad, millised töötingimused, sellepärast et kõik on lubatud, arvestades kogu seda vaba liikumist ja nii-öelda suurt reisimist Euroopas, meie jaoks on selge, et peab kehtima see Eh, selle riigi õigused, kus seda tööd tehakse, vastuvõtva riigi õigused. sellised olid meie ettepanekud ja nüüd oleme me valmis ära kuulama teiepoolseid reaktsioone fraktsioonide poolt, aitäh! Um... suur tänu, ütleb esinaine. Te tahate ettekande jaoks rohkem aega või kuidas? või sellest piisab? proua Jongeerius ütleb, et nüüd on aeg käes, kus me tahame tasakaalustatud raportit ja tahame kõigi kaasata arutelusse. nii et palun, variraportöörid, erinevad fraktsioonid, öelge oma arvamus välja, vaatame, kuidas me saame paremini koostööd teha ja leida eh, tasakaalustatud positsioon. no nagu Te ütlesite, on väike probleem siin. meil on seitseteist sõnasoovijat. ja meie kohtumine varsti juba lõpeb. üksteist kolmkümmend peaksime tegelikult äh, saama juba meie päevakorrapunktiga nüüd ühele poole. teen ettepaneku, et anname kaks minutit kõigile kõneaega ja siis teeme peatuse ja läheme edasi järgmise koosolekul äh, järgmiste kõnelejatega, siis kui meie komisjon koguneb järgmisel korral või siis saab igaüks ühe minuti kõneaega. ja siis lükkame edasi järgmise päevakorrapunkti. kas üks minut sobib kõigile kõneajaks? sellised variandid on praegu. alustame ECR fraktsiooniga, palun proua Jasoletska. austatud äh, esinaine, me rõhutame väga tihti, et äh, lähetatud töötajate direktiiv on väga keeruline menetlus, tegemist on väga keerulise protsessiga, üks minut on liiga vähe aega selleks, et kõik saaksid äh, oma sõna sekka öelda, sest igast elemendist on vaja detailsemalt rääkida. Te tegite ettepaneku seda arutelu pidada järgmisel koosolekul. võib-olla näeme ette siis igalühe kolm minutit kõneaega, et me saaksime oma arvamuse sekka öelda. me ütleme väga tihti, et meil on äh, ajanappus, aga meil on ka vähe informatsiooni ja seetõttu on mul väga hea meel, äh, et äh, meil on veel üks koosoleku võimalus, kus saame nendest asjadest rääkida, aitäh! ma ei esinaine minu lootus on, et koordinaatorid võiksid tulla välja hea kompromissiga. ja et siis me saame ka niimoodi edasi töötada okay, but if we start with two minutes now. hea küll, aga kui me nüüd ähm, praegu niimoodi sellega ei tegele, siis äh, küll me leiame võimaluse mõnel teisel koosolekul. ma olen teiega samal seisukohal. see teema on tõesti väga oluline ja me ei saa siin niimoodi kiirustada. aga nüüd siiski kaks minutit kõneaega, kuni meil veel aega on palun. proua esimees, meil on äh, probleem, ütleb härra Kasa. Äh, et äkki peaks olema ikka kolmeminutised arutelud, sest et kolme minutiga saab juba üht-teist välja öelda, me oleme leppinud kokku sotsiaaldemokraatidega, Danuta on minuga nõus, ka teised koordinaatorid ilmselt peaks neid kuulama, äkki peaks seda arvesse võtma, ja ärme üldse täna räägi sellest teemast, sest meil ei ole piisavalt aega. kaks minutit ei ole piisav siin arutelu jaoks. küsime koordinaatorite käest, vaatame, kas on nõus selle ettepanekuga või mitte. proua esinaine, võib-olla on see väga hea ettepanek praegu veel kõnelejalt ütleb proua Jasoletska, sellepärast et variraportöörid peaksid täna rääkida saama ja võib-olla äkki lükkame edasi järgmiseks kohtumiseks kogu selle arutelu. Uh, uh, kas raportöörid saavad anda märku sellest, et kas see sobib, et me proovime ähm, alustada variraportööridest? mina eelistaksin seda arutelu ühe tervikuna pidada. jah, loomulikult äh, arutelu peab olema terviklik, ütleb proua esimees, aga see tuleb jagada kaheks osaks. paraku leiame mingi praktilise lahe, lahenduse. kuueteistkümnes veebruar, äkki kas see oleks teile sobiv? kas teile sobiks kuueteistkümnes veebruar? alustame aruteluga täna. Juta. Juta. proua Steinruck, ma arvan, et äh, me peame siin komisjonis niivõrd tähtsa dokumendi puhul enne lõppesitamistähtaega muudatusettepanekute jaoks pidama debatti, tõesti põhjalikku debatti. viimase mandaadi arutelud selle teema puhul näitasid meile väga selgelt et tähtis on omavahel arvamusi vahetada niimoodi, et meil oleks tugev ühtne dokument, eh, millele saame käe alla panna. ja ma arvan, et siin peame me kindlasti vaatama, kus eh, praeguses ajakavas on võimalik ruumi teha meie diskussioonile, praegu see on üks kõige olulisemaid dokumente meie mandaadi jooksul üldse, siis lükkame lihtsalt teised päevakorrapunktid eh, edasi või teeme lühemalt, aga täna või õigeaegselt enne muudatusettepanekute tähtaega tuleb see diskussioon põhjalikult ära pidada. äkki siis kuues veebruar, kas kuues veebruar teeks olukorra lihtsamaks? Eh, Madam Jašljoveka and Madam Morin-Chartier, you are eh, kolleegid, kas te olete nõus? mina toetan seda lähenemist, et eh, me täielikult äh, austame seda arutelu, mida meil sellel üliolulisel teemal on vaja pidada, kõigil fraktsioonidel on midagi selle kohta öelda ja Agnes ja mina soovime kuulata fraktsioonide tagasisidet ja sel põhjusel äh, võiksime edasi lükata selle arutelu, et meil oleks piisavalt aega, aga see tähendab ja see tähendab, pöördun siin komisjoni sekretäriaadi poole, et see võib edasi lükata ka muudatusettepanekute esitamise tähtaega, sest muidu ei klapi need asjad kokku. kui me peame põhjaliku arutelu, siis on vaja selleks aega ja võib-olla siis on vaja veel täiendavat nädalat selleks, et esitada muudatusettepanekuid, sest siis meil on võimalik tõesti head tööd teha, aitäh Yes, uh, well, uh... uh jah ähm,, sekretäriaat saab selle võimaluse pakkuda välja uus ajakava selle kohta, kuidas teemaga edasi minna. sellepärast, et täpselt nii, nagu te ütlesite, tegemist on väga olulise teemaga. ma ei soovinud kritiseerida Maltat eesistujana selle eest, mida nad oma kodus teevad aga <laughs> tegelikult nad nii palju sellest teemast ei rääkinud. Nad rääkisid seal elukestvast õppest, selle asemel, et meie praegust teemat puudutada. ehk siis meie oleme ainsad, kes tahavad keskenduda nendele teemadele, mis on meile kõige olulisemad. ja kui see teile sobib, siis sekretäriaat peab seda koormat hakkama kandma, et leida aeg ja leida koht, kus ja millal see arutelu maha pidada. kell on nüüd aga täpselt üksteist kolmkümmend, mis tähendab seda, et meie ajakava äh, tänaseks aruteluks on lõppenud. ja nüüd kutsume siia Äh, inimesed, kes osalevad järgmise päevakorrapunkti arutamises. aga tegelikult on ju kõik hästi, kuues veebruar võiks olla see kuupäev. Äh, sekretäriaat ähm, pakub meile välja kuupäevi aegu, mil saaks kohtuda ja siis sellel koosolekul, mis tuleb, keskendume me ainult töötajate lähetamisele. kas see sobib teile? vaatan, et noogutatakse eh, ja siis tõesti tagame selle, et sekretäriaat leiab meile selle võimaluse okei okay, uh,. hea küll, nüüd siis arvamuste vahetus öö, eh, oma ametitega. CDFOP, Eurofound, ETF ja nad tulevadki nüüd meie koosolekusaali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 <coughs> Friends, now we uh... head sõbrad, nüüd läheme edasi oma komisjoni koosolekuga, meil on siin nüüd uued külalised. ja meil toimub ühine arutelu, arvamuste vahetus CDFOP-i, Eurofondi ja ETF-iga. ning annan sõna härra Kalehale selleks, et ta saaks rääkida CDFOP-i nimel. me peame väga lugu oma külalistest, ehk siis palun ärge omavahel väga palju rääkige, aitäh. Teil on sõna Äh, suur tänu, ütleb härra Kaleha, mul on väga hea meel siin taas olla, selleks et pidada maha selline arvamuste vahetus ja rääkida teile sellest, mida CDFOP Thessalonikis teeb. nagu te teate, siis tegemist on Euroopa Liidu ametiga, mis tegeleb kutseõppega. me proovime luua suhet kutseõppe ja töömaailma vahel meie tööprogramm aastaks kaks tuhat kuusteist oli edukas ja ma räägin ka kohe lahti, miks me nii edukad olime. ma proovin oma ettepaneku, vabandust, oma esitluse äh, üles ehitada selliselt, et ma vastan kolmele küsimusele. esimene küsimus on see, et CDFOP on kõige vanem Euroopa Liidu amet, me oleme nelikümmend kaks aastat vanad ja me pidevalt küsime endalt seda, et kas me oleme endiselt äh, asjakohased ja atraktiivsed oma sidusrühmade jaoks vastus on tegelikult see, et hariduse ja haridusmaailma ja tööturumaailma äh, seosed on järjest tugevamad. tehnoloogia muutub, muudab seda, kuidas me töötame, kuidas me omavahel suhtleme ja ma arvan, et meie tööprogramm, mille me endale loonud oleme, äh, aitab kutseõpet ähm, vormida äh, ja ümber kujundada on midagi sellist, mis vastab tänapäeva vajadustele. automatiseerimine, IT ja meie teadmistel põhinev uurimistöö on need asjad, mis aitavad meil seda kaasa teha, aga oma teadusuuringutes peame me võtma arvesse eh, kõiksuguseid tulemusi selleks, et teha koostööd liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega kui me seda ei tee, siis me jääksime ainult väga pealiskaudseks, siis me suhtleksime ainult ministritega, keda ju aeg-ajalt välja vahetatakse. kui me vaatame tagasi aastale kaks tuhat kuusteist, siis tekib küsimus, et kas meie tase Euroopa Liidu ametile vastas ka meie ootustele, kui lähedased me oleme Euroopa Liidu kodanikele, kui palju toetasime me sotsiaalpartnereid, Euroopa Komisjoni, ja ma arvan, et meie briifingu dokumendis on tegelikult sellele vastus olemas, sest et meil on oma teatud tulemusnäitajad, me oleme üks esimestest ametitest, millel muide on olemas tulemusnäitajaid, neid on kokku kakskümmend üheksa ja nendest kahekümne üheksast kokku suutsime me väga head tööd teha kahekümnes, kahekümne üheksast. no ilmselt te küsiksite, et kus me siis nii head tööd ei teinud Äh, üks oli näiteks rohkemate äh, paberdokumentide tootmine ehk siis publikatsioonide valdkond. samuti me ei pidanud liiga palju koosolekuid. ja ka atraktiivsuse teema jäi natuke vajaka Äh, väljaspool sotsiaalmeediat. nagu öeldud, me, meil oli äh, üheksa koosolekut vähem kui varem, kolm pressiteadet vähem, natuke vähem publikatsioone, natuke vähem külalisi meie juurde CDFOP-i, aga näiteks äh, Euroopa Parlament on meie tööle rohkem viidanud. kahe tuhande kuude-, kahe, kuueteistkümnenda aasta jaanuari resolutsioonis te tsiteerisite CDFOP-i uuringu tulemusi ja tegelikult oli viiskümmend kolm täiendavat viidet kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja veel mitukümmend viidet rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. akadeemilistelt organisatsioonidelt äh, kasutatakse vähem äh, viiteid, mis ütleb päris palju meie kohta, lisaks ka meie veebilehte kasutavad paljud inimesed, äh, aastas oli kolmkümmend viis tuhat unikaalset külalist samuti eh, meedias, Facebookis, Twitteris on eh, rohkem meid külastatud, ehk siis me jõuame Euroopa kodanikeni rohkem kui kunagi varem ja see ongi ju meie peamine eesmärk, seda ka aastal kaks tuhat seitseteist. loomulikult ka eelarve täitmine oli edukas eelmineval aastal, sellepärast et eh, üheksakümne kaheksalt koma viielt protsendilt jõudsime me üheksakümne üheksa koma üheksakümne üheksa protsendini eelarve täitmisel. ehk siis me liigume lähemale liikmesriikidele, sotsiaalpartneritele, Euroopa kodanikele, toetame komisjoni parem kui kunagi, paremini kui kunagi varem. uute oskuste tegevuskava puhul on meil oma sisend pakkuda ja aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kakskümmend tahame me vägagi jõuda kodanikeni. viimane küsimus mis on meie suurimad väljakutsed aastal kaks tuhat seitseteist? üks võtmeväljakutse on loomulikult uute oskuste tegevuskava Euroopa jaoks, muuta oskused ja kvalifikatsioonid nähtavamaks ja parendada nende kohta käivat teavet. me korraldame ka foorumeid selleks, et täiskasvanute oskuste parandamise teemast rohkem rääkida puudutada neid inimesi, kellel on vähesed oskused, kes on tööturult võõrdunud eh, ja selle kohta tulevad selle aasta jooksul väljaanded. koos komisjoniga me tugevdame ka oma reaalaja tööturuprojekti, mis annaks väga hea kaardi sellest, missuguseid pädevusi soovivad tööandjad, selleks et see info jõuaks ka lõpuks õppuriteni, õppijateni meie haridusasutustes. kokkuvõtteks ma leian, et CDFOP-i töö, meie töö keskendub ähm, sellele, et oskused ongi õige vastus digitaalsele pöördele. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tegime selles vallas tööd, käesoleval aastal veelgi rohkem. ma arvan, et meil on väga hea positsioon selleks, et institutsioone toetada oma oskusteabega, oma sotsiaalmeediaga, oma äh, uurimustööga äh,, ja tegevustega, mis peaksid meid inimesteni äh, viima, me näiteks ähm, ka komisjoni töötasime väga hästi, eelmise aasta detsembris toimus Euroopa kutseõppenädal äh, näiteks, aga selleks, et täita oma ülesannet Euroopa Liidu ametina, peame me olema paremas kontaktis Euroopa kodanikega, tööeluga äh, ja suhestuma äh, tööelu ja äh, väljaõppega. me tahame, et mitte ainult poliitilised institutsioonid, aga ka kutseõppeasutused kogu Euroopas hakkaks meiega paremini suhtlema ja see ongi meie põhieesmärk kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, ehk siis taaskord kokkuvõtteks, meie tööprogramm on ähm, teinud võimalikuks selle, et me kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal suhtleme veelgi rohkemate sidusrühmadega, meie e, uurimistöö hakkab olema veelgi paremini põhjendatud, neljandas kvartalis anname välja järjekordselt dokumendi, mille eesmärk on e, luua selline viiteraamat, selle asemel, et terve aasta jooksul väikseid väljaandeid välja anda, et siis aasta lõpus saaksid kutseõppeasutused äh, võtta selle dokumendi kätte ja saada sealt kõik, mida neil vaja on. lisaks me tahame ka, et ähm, poliitilised foorumid toimuksid regulaarselt selleks, et rohkem inimesi meid kuulaksid. suur tänu. annan sõna Eurofondi äh, direktorile Juan Menandez Valdesile Much, eh, suur tänu, proua esimees, mul on väga suur au siin taas kord olla selleks, et eh, tutvustada meie tööd, eh, mis puudutab Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tegevust ja tutvustada teile meie tulevasi plaane. sooviksin tänada parlamendile saadikuid, kes on veel siin kojas, ma mõistan, et teil oli väga kirglik äh, arutelu töötajate lähetamise teemal. ilmselt ei ole mul vaja teile meelde tuua neid põhinäitajaid, umbes kakskümmend miljonit äh, on meie eelarve, meid on, me oleme üks vanematest äh, sarnastest organisatsioonidest loodud seitsmekümne viiendast, me asume Dublinis ja Brüsselis tegemist on kolmekohalise Euroopa ametiga. kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist on meie jaoks väga olulised aastad olnud, kaks tuhat kuusteist aastal lõpetasime me, lõppes meil viimane nelja-aastane tsükkel, programm, mille nimi on Kriisist äh, toibumiseni. jah, meil on palju häid majanduslikke näitajaid, aga mitte sellisel tasemel, nagu me sooviksime kõrge ebakindlus äh, on veel säilinud ja uus tsükkel algab äh, kaks tuhat seitseteist aastast kuni kaks tuhat kahekümneni ja selle pealkirjaks on äh, liikudes kõrgema tasemeni seoses näiteks töötingimustega, see on üks eesmärkidest, millele viitas ka härra Juncker. kaks tuhat kuusteist oli ka aasta, kus me koordineerisime Euroopa Liidu ametite võrgustikku, me oleme ikka veel äh, troikas, koordineerime äh, tööd, see on oluline ülesanne, nagu te teate, siis tegemist on olulise elemendiga institutsioonide struktuuris Euroopa Liidus. ja praegu äh, oleme me läbi vaatamas meie põhimäärust ja eelmise aasta augustis komisjoni avaldusest lähtuvalt teile on välja jagatud äh, dokument, kus on rohkem detaile ja te saate kindlasti meie aastaaruande ka õigel ajal ja sellest võib-olla rohkem, detailidest rohkem ei räägiksin, aga tahaksin mainida mõningaid äh, olulisemaid aspekte meie tööst, lähtudes äh, sellest, mis võiks olla kõige olulisemad algatused sotsiaalõiguste samba puhul paar päeva tagasi toimus konverents, mida võõrustas äh, härra Juncker ja president Tajani pidas oma esimese kõne seal ja mõned teemad, mis seal mainiti, on seotud äh, avapaneelis Rootsi minister äh, tsiteeris Eurofondi tööd, mis puudutab soodevahelist tööhõive lõhet, kaks koma kaheksa protsenti SKT-st on see kulu ja ta viitas ka põgenikele, mille osas me oleme avast-, avaldanud hiljuti just ähm, raporti ja lisaks viidati äh, ka äh, no noortele, kes ei tööta ja kes ei õpi, me oleme äh, teinud väga palju tööd selle analüüsiks. sel aastal avalikustame me raporti, kus me jagame need seitsmeks alarühmaks, äh, lähtudes äh, nende olukorrast selleks, et poliitikakujundajad saaksid äh, erinevaid tegevusi kujundada selle probleemi lahendamiseks. lõppsõnas sotsiaalpartnerid viitasid meie tööle Business Europe'i peadirektor viitas Äh, töötingimuste analüüsile ja meie tutvustasime seda eelmise aasta novembris parlamendis koos tööhõivekomisjoniga. ta viitas äh, sellele, et olukord on päris hea, kaheksakümmend viis protsenti töötajatest Euroopas on oma töötingimustega rahul aga samas ei ole nad nii positiivsed selles osas et, et kakskümmend protsenti eurooplastest töötavad nii-öelda halva kvaliteediga töökohtades, kui seda niiviisi väljendada ja seal on lisaks ka palju muud infot. räägiti töötingimuste tulevikust, uutest töövormidest, me oleme tuvastanud üheksa uut tüüpi ja ükshaaval räägi äh,, kajastame me ka neid sektoreid äh,, et tegemist on oluliste arengutega ja arvestades arutelu, mis teil just toimus seoses töötajate lähetamisega, käsitleme me ka äh, allhankeid, mis võivad jätta justkui seadusliku mulje, aga kus üritatakse kõrvale hiilida seaduse tingimustest või siis määruse sätetest. me oleme vastava raportiga selle kohta avaldanud sotsiaalpartnerid on olulised meie töös ja samba raames kindlasti käsitletakse ka seda teemat poliitika kujundamise protsessis Euroopas. eelmisel aastal avaldasime raporti selle teema kohta ja Euroopa poolaastaga seoses mitte ainult Euroopa tasandil, aga riiklikul tasandil, kus olukord ei olnud nii hästi teada mis võib-olla nii otseselt ei ole seotud sambaga, aga mis on asjakohased äh, seoses sotsiaalsambaga, puudutab eluasemetingimusi äh, ja sellega seonduvaid kulusid, mis meie hinnangule vastavalt on sada nelikümmend üheksa miljardit eurot. Need on näited meie töö tulemustest äh, neljas poliitika prioriteedi valdkonnas, kus me viimasel neljal aastal oleme tööd teinud tööturul osalemine, töötusega võitlemine, töötingimused ja kuidas töötingimused saaksid olla kestlikud, kui on vaja töötada kauem, eh, suhted, eh, keskkonnamuutused ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja elustandardi eh, tõstmine Euroopas ja uus dokument uue perioodi kohta toob välja strateegilised valdkonnad, töötingimused, kestlik töö, eh, tööelu kvaliteet, avalikud teenused, eh, tööstusseose, eh, erinevate partnerite vahel ja tööturu muutused, lisaks me jälgime olukorda, mis puudutab ühtekuuluvust Euroopa Liidus ja sarnasust ning teiseks digitaalse ajastu mõju tööl hõivele ja töötusele. meil on mitmeid tegevusi, ma näen, et mu aeg on piiratud, seega ma detailidesse ei lasku, aga tahaks lihtsalt mainida, et kõik need kuus strateegilist piirkonda on jagatud erinevateks tegevusteks ja iga tegevusest lähtuvalt töötame välja mõningaid teadusprojekte selleks, et andmeid koguda ja saada kasulikku infot, mida äh, mis võiks ka teie aruteludes äh, huvi pakkuda. võib-olla on kasulik maksta, et tegemi-, mainida, et tegemist on aastaga, kus me avalikustame Euroopa elukvaliteedi ähm, uurimuse ja me oleme valmis, äh, ette valmistamas ühistegevust koos kolleegiga Sedefopist, mis puudutab ettevõtete et, uurimustööd, äh, see kestab kuni kaks tuhat kaheksateist aastani ja see on hea näide koostöö kohta, kuidas äh, me käsikäes tegutseme. ja paari sõnaga lõpetuseks kolleeg viitas mõningatele tulemusnäitajatele, me loomulikult jälgime ka seda, meie eelarve ja töötajate äh, võimekuse kasutamine on peaaegu sada protsenti programmi täitmine üheksakümmend seitse protsenti, see on väga hea. eelmine aasta ei olnud see isegi kaheksakümmend protsenti, varasemal aastal kaks tuhat kuusteist on olukord tule-, tavapärane, meil on head tulemused, me oleme osalenud enam kui saja kahekümne viie sündmusel, meie ekspertiisi on tsiteeritud Euroopa poliitika dokumentides äh, parlament komisjoni järel on meie info teine kasutaja. enam kui sada viiskümmend viis tuhat raportite allalaadimist ja lisaks kuussada tsitaati teadusartiklites kasutajate rahulolu äh, näitab positiivseid tulemusi ja see ja lõpetuseks äh, tulevikuplaanidest paari sõnaga meie põhimääruse läbivaatamine Euroopa Komisjon on alustanud nelja ameti äh, äh, hindamist, mis puudutavad seda komisjoni ja kindlasti teiega konsulteeritakse selles osas, et teie avaldaksite oma arvamust tugevuste ja nõrkuste osas ja see on meie tuleviku osas väga oluline. eelarvepiirangutega seoses ja tööta-, tööjõu vähendamisega on meil ka teatud negatiivseid prioriteete Eh, mida me peame klassita-, käsitlema, me tahaksime teha rohkem, aga tõenäoliselt me seda ei suuda teha. üks puudutab eh, kestlikkust, eh, meie teatud Euroopa uurimuste seeriad, tõenäoliselt need täiesti kestlikud ei ole ja lisaks sellele, mis puudutab meie tegevust deklareerimata töö põgenike, migratsiooni ja noorte osas, me jätkame osatööd, aga tõenäoliselt mitte sel viisil, nagu äh, me, juhtkond sooviks ette näha, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Serban Euroopa Koolitusfondist, palun! Uh, thank you very much, madam chair! suur tänu teile, esinaine! tõeline au on mul siin täna olla ja peab ütlema, et täna on minu elus väga eriline päev erinevatel põhjustel. kümnendat korda olen teie ees see on kaheksas aasta äh, mul töötada siin. ja viimane ka. ja viimast korda toon siis teie ette info siin ETF-i direktorina. aga mikspärast olen ma siin olnud äh, teie ees juba mitmel korral? olen äh, tahtnud ETF-i direktoriks saada ning oma mandaadi pikendamise puhul samuti tegemist on väga olulise päevaga minu elus samuti seetõttu, et ja ärge olge üllatunud selles osas, mida ma nüüd ütlen. ma saan aru, mille poolt ma olen või mitte, aga minu lapselaps saab täna kolmekuuseks. tahan teile tuletada meelde, et me räägime siin täna tulevikust ja noore põlvkonna tulevikus just Äh, räägime noorsust Euroopas ja mujal. ja mul on väga hea meel, et ma olen siin Euroopa Parlamendi hoones, olen tänulik äh, Euroopa institutsioonidele nende töö eest, mida ma olen viimase kaheksa aasta jooksul teinud. ja sellepärast ka, et EDF on ainukene agentuur, kes Euroopas töötab ning me tahame rääkida naaberlusest mitte ainult teiste riikidega, vaid me tahame rääkida siin jõukusest, stabiilsusest ja julgeolekust. ja see ongi ETF-i mandaat, panustada Euroopa naabrussuhetesse, üleilmsesse Euroopasse ja sellesse, kuidas Euroopa on valmis äh, partnerriikidega koostööd tegema selle nimel, et partnerriikides valitseb jõukus ja siis on meil ka maailma stabiilsus ja julgeolek. Äh, mida me selle nimel teeme? teeme seda, et tagame, et see jõukus on äh, kodanike jõukusega seotud äh, ning kodanikel partnerriikides samuti. Neil on oma riigis tulevik, sel ja kindlasti on neil liikumisvabadus, mis on äh, neile olemas, aga nad ei pea minema teistesse riikidesse, sellepärast et teised on konfliktsed omavahel või et nende töötingimused või majandustingimused selles piirkonnas on väga rasked. ETF just selles seisabki. juba algusest peale, kakskümmend üks aastat, kui te äh, üles ehitati, ta on noorem kui teised kaks äh, organisatsiooni ja oluline on see, et subsidiaarsus ei rakendu tööga, äh, tööle partnerriikidega, vaid äh, koostööd teeme teiste agentuuridega, äh, me pakume praktilisi lahendusi ja tegeleme just nende riikidega koostöös. eesmärk on tsiviliseerida globaliseerimist, meie seisame selle eest, et me kõigepealt ehitaksime üles nii organisatsioonide kui üksikusikute vastupanuvõimet et nad oleksid võimelised kohanduma sellise tulevikuga, mida nad tahaksid iseenda jaoks äh, luua. ja sellepärast avalike poliitikate äh, iseenda kätesse võtmine on ülioluline. mitmete äh, sidusrühmadega me oleme konsulteerinud nendes riikides, see on väga oluline ja sellepärast on meie oluline töötahk ka pädevuste väljaarendamine nendes riikides ja sellepärast peavadki olema vastupanuvõimelised need institutsioonid. aga me seisame ka selle eest, et äh, nendes riikides oleks äh, äh, aktiivne, kuulav ja vastutustundlik juhtkond. et haldusstruktuurid oleksid valmis formuleerima ja rakendama tõendispõhi, tõenduspõhiseid poliitikaid ning nende eest ka vastutama. tegemist on nõndanimetatud Torino, Torino protsessiga, kus iga kahe aasta tagant räägime sellest, mida tähendab läbipaistvus avalikus poliitikas ja mida tähendab vastutuse võtmine kodanike heaolu eest. ja sellepärast, äh, selles sõnumis me töötamegi. kas me suudame kõike üksi saavutada selles osas? ei, kindlasti mitte. nagu te teate väga hästi, on meie eelarve selline, nagu ta on. rohkem ma midagi ei ütlegi selle kohta. aga mul on au öelda teile, et käesoleval aastal ETF on viissada miljonit eurot uut abi andmas nendele riikidele. igale nendest riikidest, kes on äh, koostööabi äh, kokku siis viissada miljonit eurot saamas, äh, seda rohkem kui meie eelarve on. aga mul on väga hea meel, et meie teadmistega on meil võimalik Euroopa Liidule teha ettepanekuid, kuidas teha, olla abiks nendele riikidele ja tagamaks seda, et äh, tulemused tuleksid ka sellest tööst. tähtis on ka siin lisaks sellele, mida me oleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osas teile siin öelnud, millised on meie olulised tegevused. me peame oma tegevusi äh, mitte ainult äh, siin Äh, Euroopa pagulaste heaks tegema midagi, aga pagulaste heaks just partnerriikides, viitan siin Jordaaniale, Liibanonile ja Türgile. me töötame koos partnerluses mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega. siin tahaks kohe välja tuua ähm, Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanka, kellega me töötame koos äh, ja me tagame selle, et nad saaksid integreeritud nendesse riikidesse, kuhu nad nüüd on jõudnud, nagu ma mainisin. aga mitte ainult pagulased ei ole meie töö eesmärgiks, vaid tegelikult eh, me tagame ka legaalset tsirkulaarset rännet eh, toetavaid tegevusi niimoodi, et Euroopasse oleks võimalik tulla, aga veel tähtsamaltki seda, et eh, päritolumaad ja partnerriigid omavad võimekust tagada Äh, pagulaste tagasipöördumist äh, nende päritolumaadesse, tunnustades nende oskusi, tunnustades nende koos äh, oma ähm, ka töökogemust. selles mobiilsuspartnerlus seisnebki. meie töö on tagada ka seda, et kvalifikatsioon, mis need inimesed on saavutanud oma rände ajal lisaks, on läbipaistev, seda tunnustataks ning nad panustaksid oma koduriikidesse tagasi näiteks töö Ukrainas jätkub selles osas, et riigi aidata detsentraliseeruda, et nad teaksid, mida teha kohalikul tasandil, kui detsentraliseerimine on aset leidnud. sama kehtib ka Tuneesia kohta. lõunadimensiooni prioriteetide osas, kus muljetavaldav rahaline eh, toetus läheb riikidele, aga me ei anna otseselt raha ja sellepärast äh, on oluline just ETF sellepärast, et äh, riigis oleks teadmised äh, selle kohta, kuidas kasutada kodanike jaoks kasulikult neid rahalisi vahendeid. ma ei too siin rohkem näiteid, näited on kõik olemas, olen teie käsutuses, et vastata teie küsimustele, aga lubage mul viimast minutit kasutada selleks, et veel kord tänada selle komisjoni liikmeid, kes on ETF-is käinud ka visiidil, tahaksin oma tänulikkust väljendada äh, härra Jaslovkale, proua Jaslovkale, proua Tomsile, et olete käinud äh, meie juures ja loodetavasti teie toetus äh, jätkub ja kasutab täielikult ära selle organisatsiooni potentsiaali, mis tõsiselt võib muuta Euroopa kõige tõhusamaks ja parimaks üleilmseks osapooleks, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine selle sissejuhatuse eest. ja kui te olete unustanud, siis Euroopa Liidu OSHA direktor on ka kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal veebruaril meie koosolekul kohal. ja sellepärast on praegu siin ainult kolm esindajat. nüüd vastavalt kõnelejate nimekirjale näib, et kuus parlamendiliiget on tahtnud küsida. Jutta Steinrück, kolleeg Sander, Tanuta äh, Jasoleka, Harri Lopes, äh, proua Šoitrova ja Mariann Harkin. kas olen õigesti aru saanud? alustame siis Jutta Steinrück teist. kõigepealt äh, suur aitäh kõigi kolme ameti töö eest, kes täna siin kohal on. meie fraktsioonina ka, kasutame väga intensiivselt äh, neid äh, fakte ja seda infot, mida te meile toote, äh, sellepärast et tähtis on see, et tagatreplejatest eraldi saame me oma poliitikat Euroopas rajada konkreetsetele faktidele ja Sedefovi kohta kõigepealt ma arvan, et noorte töötuse küsimus on ikka meie tegevuskava äh, prioriteetide nimekirja tipus. ja praegu on ikka veel parimate praktikate jagamisest ja näidetest Euroopas vajaka. kui me räägime digitaalsest tööturust ja oskustest ja võimetest, aga ka elukestvast õppest ühest küljest on loomulikult tähtis elukestva õppe äh, tähtsust rõhutada töövõtjate ja andjate jaoks, aga ettevõtjate jaoks on äh, ka pikaajaliselt vaja mõelda seda, et kes seda kõike rahastab. siin on vaja äh, uusi võimalusi. Eurofond annab meile edasi väga usaldusväärset andmestikku meie komisjoni töö jaoks samuti. ja ma arvan, et kõigi kolme ameti puhul on oluline see, et hea tööd saadaks ka äh, tugev äh, rahastustaust ja loomulikult ka sõltumatus, äh, tegutsemisvõimalus eraldiseisvalt poliitilistest äh, alustest. Eurofondi puhul on tähtis ka see, et me kaasaksime sotsiaalpartnerid, kes äh, on poliitikust nõuetest eraldiseisvalt äh, lähemal praktikutele ja saavad aru, milline on olukord koha peal. siis äh, õppimis- ja töötingimused ja see uuring, me oleme rääkinud äh, Euroopa sotsiaalsete õiguste sambast oleme praegu vastu võtnud öö, otsused heade töötingimuste jaoks ning ma arvan, et see, mis teie meie ette toote, on väga olulise tähtsusega selles kontekstis ja palun toetage seda teed edasi. EDF, äh, suur aitäh teile paljude äh, hästi koos töötatud aastate eest. ETF jääb kuidagi varju, äh, sellepärast et see on seotud äh, nii liituvate riikidega kui ka äh, kolmandate riikidega. me räägime siin äh, haridusest, koolitusest ning tööturule sisenemisest kuidas digitaalsete oskuste äh, tuleviku teema äh, võiks mõjutada mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma? kas äh, seda juba nähakse kui väga olulise aspektina? suur aitäh minu poolt! suur tänu, ütleb esinaine. kolleeg Sandar, palun. suur tänu, proua esimees, ka mina sooviksin tänada sõnavõtjaid selle eest, et nad tulid siia selleks arvamuste vahe, toetuseks. ma tahaksin konkreetselt pöörduda Sedefopi direktori poole. me kuulasime teie tulevikuplaane ja mul oli väga hea meel, et äh, väga oluline on tõesti vaadata läbi see põhimäärus, nii nagu on ette nähtud ja see plaanis on ja mina olen selle raportöör. Äh, mis puudutab teie uusi äh, tegevusi, ja ja need on tõesti laienenud äh, alates asutamisest seitsmekümne viiendal aastal. Te lähtute andmetest, mis puudutavad äh, pakkumiste nõudlust seoses pädevustega, oskustega Euroopa Liidus äh, vastavast äh, platvormist äh, lähtudes internetis siis mis äh, käsitleb tööturu äh, lähenemisi ja see on oluline detail selleks, et me saaksime, nii nagu Juta Steinruck ütles, käsitleda äh, ja poliitikat kohandada tõhusalt. ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, sest äh, jagamismajanduse raportis, mille raport, mille variraportöör ma olen, selles osas oli kolleege, kes samuti äh, mõtlesid sellele, kuidas oleks võimalik saada täpsemaid andmeid uute töökohtade, äh, nii-öelda platvormi töökohtade kohta. ja tahtsin teilt küsida, kas CDFOT Äh, plaanib äh, ka koguda andmeid äh, konkreetsemalt ka seoses selliste uute töövormide osas ja, ja kuidas te seda teha plaanite? Te lühidalt viitasite sellele, aga kas te võiksite anda selle kohta rohkem infot, et kuidas tõesti neid uusi pädevusi analüüsida, aitäh! ja proua esimees ja ma pean ette vabandama, et ma ei saa lõpuni võib-olla jääda siia, sest ma pean lennuki peale minema, aga minu meeskond on siin ja kuulab ära. aitäh, eh, proua Jaslovjeka, palun. suur tänu. mina omalt poolt tahtsin öelda, et ei ole võimalik piisavalt rõhutada äh, kui olulised on need ametid ja kui suur on nende vastutus. me kasutame eh, neid ja nende kogutud informatsiooni, kogemusi ja see kindlasti kujundab eh, tulevast õigusloomet. Eh, te kannate väga suurt vastutust uut tüüpi äh, töö, töö kerkib esile ja me liigume digiteeriva, mm, üha suurema digiteerimise suunas ühiskonnas. ja see muidugi keskendub ka uutele töövormidele. minu küsimus on, kuidas Euroopa on sellisteks muudatusteks üldse ette valmistatud? kas te olete tuvastanud, millised ametikohad, millised tegevused täiesti ära kaovad? Need inimesed, kes äh, tänasel päeval äh, need, neid tööd teevad, äh, kas nad on valmis midagi uut õppima niimoodi, et nad uute kontekstuaalsete teguritega toime tulevad ja et nad uuel digitaliseeritud tööturul osaleda saavad. mida saame meie teha selleks ära? et digitaliseerimisest kõik võidaksid ja et Euroopa oleks endiselt konkurentsivõimeline. samuti on äh, härra Valdessile mul üks küsimus. Teie ütlesite, et teie amet äh, on äh, väga oluliselt seotud konvergentsi temaatikaga tulevikus. me räägime sellest lähenemisest väga palju siin, mida liikmesriigid peaksid konvergentsi heaks ära tegema see tugevdab Euroopat, Euroopa on rahvusvahelisel areenil tugevamaks partneriks, aga kui meie räägime konvergentsist, siis räägime ka äh, uuest õigusandlusest. kas äh, õigusandluse muudatused tooksid kaasa konvergentsi suurenemise? kas äh, selline uus liikuvus ei ole midagi äh, loomulikku, äh, et äh, konvergentsi juba loomulikul moel tagada. ja siis veel küsimus sotsiaalsete partnerite kohta. kas äh, teid on kaasatud teie organisatsiooni töösse? kas te olete uusi töövorme analüüsi-, analüüsinud ning kas sotsiaalpartnerid tuuakse sellesse protsessi kaasa? kas te teate seda, millised muudatused Euroopat ees ootavad ja kuidas meie selleks peame ette valmistuma? Te ütlesite ka et, et kakskümmend protsenti töövõtjatest hindavad oma töö kvaliteedi väga madalaks. kas need kakskümmend protsenti töövõtjatest on digitaliseerimisele äh, avatud ja valmis? ma tean tuhandeid töövõtjaid, kes on juba kuuekümnendates eluaastates ja need töövõtjad saavad digitaliseerimisega hästi hakkama, nad tahavad uusi asju õppida. samuti tahaksin ma äh, küsida töötingimuste parandamise kohta. kas te olete rääkinud ka programmist viissada pluss, tegemist on Poolas uue programmiga, kui te ei tea seda programmi, siis võin selgitada seda asja teile hiljem. kuidas te hindate selle programmi võimalusi äh, pikemas ja lühemas ajaperspektiivis? ja äh, viimane küsimus äh, teile, proua. Äh, ma tean, et me tuleviku heaks teeme praegu tööd, töötame oma laste ja lastelaste nimel. ja ma tean, et me püüame siin igasuguseid vigu vältida aga meil ei ole äh, tuleviku jaoks väga tugevat äh, arenguteed välja arendatud, aga see on tähtis äh, laste jaoks. rääkisite tajudest ja täpsusest. see on väga oluline, kuidas signaale tõlgendatakse, sest need mõjutavad seda, kuidas tulevik välja näeb. ja kuidas reaalsust tajutakse. meil on uute kvalifikatsioonide jaoks, kvalifikatsioonide tegevuskava, mis peaks olema selles osas meie jaoks väga tähtis? mida me peaksime vältima, kuidas seda programmi saaks eh, tõhusalt kasutada, mitte ainult kolmandates riikides, eh, vaid ka mujal? Te olete keskendunud oma tegevuses kolmandatele riikidele, aga me peame ka Euroopa eh, tööturgu väga hästi tundma, et neid asju lahendada. suur tänu! ütleb esinaine. kuulame siis vastuseid ja vaatame, kas äh, jääb veel aega nende küsimuste kuulamiseks, mida ei ole välja öeldud. aga palun äh,, proua Serban. tänan väga nende küsimuste eest. tuletan teile meelde, et need riigid, kellega me koostööd teeme, on G kahekümne riigid, OECD riigid äh,, aga seal on ka näiteks ähm, vaeseid riike. ehk siis on palju sellist mitmekesisust, täpselt nagu Euroopa Liidus. Euroopa institutsioonid ütlevad kusjuures väga hästi meie kohta, et äh, ega me ei õpeta teisi, kuidas elada, vaid me õpime üksteiselt ja me loome õppimiseks võimalusi. nüüd äh, digitaalne tegevuskava paljude riikide jaoks, kellega me koostööd teeme, Eh, tegelikult paljud neist riikidest on palju edasijõudnumal tasemel kui mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. ning sellele teemale viidatakse siin eh, sellepärast, et komisjoni ja mingi konkreetse eh, riigi vahel ei ole koostöö sõlmet lepitud, vaadake, põhjus on siin Iisraelis, tegelikult Iisrael vahetab juba kogemusi mõningate liikmesriikidega aga üks unikaalne liige, unikaalne näide, mille ma tahaksin tuua, see, mida mina sellest kogemusest õpin ja mis võiks inspireerida meie tehtud töö puhul teisi, on see, et, et meil on selline killustunud, sektoritele orienteeritud poliitika igal pool. no näiteks me keskendume sotsiaalpoliitikale niimoodi, et me ei mõtle äh, Ähm, innovatsioonile või näiteks riigi sotsiaalolukorrale või sellele, kuidas sotsiaalvaldkonda parendada. aga me nõuamegi, et olenemata sellest, kas teil on strateegia energia või transpordi või mingite muude asjade jaoks, siis tuleks tagada see, et riigi kodanikel on olemas need teadmised ja oskused selleks, et vastata tööturu vajadustele. see on kõige tähtsam teema teiseks peab olema kaasav. ainult valitsus üksi ei tohi poliitikat luua, vaid sotsiaalsed partnerid peavad samuti kaasatud olema. ja, ja seda paraku paljudes meie partnerriikides ei nähta iseenesestmõistetavana. ja kolmandaks on vaja sellist vastupidavust luua. vastupidavust selles mõttes, et äh, ei tohi uskuda, et tänasel päeval on võimalik õpetada selliseid oskusi, mida tulevikus vaja läheb, võib-olla me isegi ei tea, mis oskused need on. me teeme sellist koostööd äh, oma partneritega, et prognoosida tulevikku sektoripõhiselt, samuti territoriaalsetel, territoriaalse jaotuse järgi, sest et üks riik ei ole üks territoorium, vaid see jaguneb ka mitmeks. Äh, aga nii palju minu poolt suur tänu, härra Menandes Valdes, palun. jah, aitäh äh, selle positiivse tagasiside eest. Mm, vastaksin mõningatele tõstatatud küsimustele. proua Steinbrück vaat-, viitas ähm, autonoomsuse või iseseisvuse küsimusele. no väga oluline on selline kolmeosaline juhtimine selleks, et äh, meie pakutud teave oleks usutav ja ma arvan, et selline asi peaks ka tulevikus alles jääma. mõned küsimused viitasid uutele töösuhete vormidele. me oleme teinud intensiivset tööd ja meil on ka plaanis palju tööd, näiteks platvormitöötajate kohta raport ja selle teemaga me tegeleme veel sügavamaltki. Äh, me teeme sügavaid kaasusuuringuid ja samuti ka kvantitatiivseid äh, uurimusi. andmeid mõned inimesed kasutavad pigem nagu äh, sellise kõrvaltegevusena, aga tööturul on niimoodi, et tuleb siiski analüüsida seda, mis toimub, sellepärast et praegu enam traditsioonilised äh, teooriad ei kehti. nüüd kui rääkida sellest lähenemisest, siis lähenemine peaks olema selline äh, loomulik protsess, noh, see on poliitiline küsimus muidugi komisjonile ähm,, meie tahame pakkuda välja neid fakte, neid arve selle kohta, kus see toimub, kus toimub sotsiaalne lähenemine, samuti kus see ei toimu ja kui võimalik, siis vastata ka küsimusele, miks. ajalooliselt on Euroopa Liit olnud väga äh, edukas näiteks lõunapoolsetes liikmesriikides, ka Iirimaal, kus äh, muide meie amet paikneb, äh, või siis näiteks kriisi ajal Poola näide Poola jõudis teistele järele isegi kriisi ajal. aga teistes riikides on muidugi antud nii-öelda häirekella ja seal tulebki tuvastada, et on mingisugused poliitilised meetmed, millega saaks tagada siiski, et sotsiaalne lähenemine toimiks. meie missioon või roll aga siiski seisneb selles, et pakkuda välja seda teavet, neid arve, mille pinnalt saaks mõõta, kes on selles vallas edukad ja kes mitte. näha seda siis makromajanduslike otsuste taustal, aga see muidugi on lõppastmes poliitiline otsus. lõpetuseks töökohtade kvaliteedi kohta, mm, see on meie töös väga keskne, see protsent, see kakskümmend protsenti halbade töötingimuste kohta, eh, seda me arvutame niimoodi välja, et inimesed annavad teavet oma töökoha kohta, kohta ja siis seitsmes kategoorias me seda hindame ja siis tulebki välja et, et kakskümmend protsenti ütleb igas kategoorias, et neil on halvad tingimused, ehk siis võrdlevalt öeldes võiks öelda, et neil on ähm, tõesti halvad töötingimused. paljud nendest inimestest kusjuures äh, ei leiagi tööd, kusjuures tegemist ei ole nagu väga kehvade töökohtadega, vaid need töökohad on lihtsalt sellised keskastme töökohad, mis võivad aga ära kaduda näiteks automatiseerumise või muude muudatuste tõttu. ehk siis selles kategoorias sellise üleminekuperioodi ajal ei kannata sugugi mitte ainult kõige äh, madalamate astmete töötajad. ennem unustasin mainida seda, et meil on üks projekt, mida soovis meilt parlament mille raames äh, tootva tööstuse tulevikku analüüsitakse. hea küll, nüüd siis härra Kaleha ja ma arvan, et rohkem küsimusi me kuulata ei jõua, aga teil on sõna, härra Kaleha. jah, väga lühidalt, ma arvan, et see võtmeküsimus, mida siin küsiti ja mida me ka endalt küsime, on see, et kas CDFOP-i vaatevinklist loome me praegu sobivat tööjõudu tuleviku jaoks? mina sain teie küsimustest niimoodi aru. ja taas ma tänan teid teie positiivse tagasiside eest meie tööle. Ehm, see töö on nii hea tänu sellele, et mul on Thessalonikas nii hea eh, personal, nii head eh, eksperdid. meie peamine eesmärk ühe Euroopa Liidu ametina on analüüsida tööd, tööturgu ja hariduse maailma ja vaadata, kuidas nad üksteisele lähemale tuua. Nende kahe sektori vahel on aasta jooksul olnud tõkkeid ja meie teadustöö viibki meid just sinna. meie platvormid teevad tööd selleks, et äh, kui näiteks rääkida oskuste ähm, panoraamist, skills panorama, mis siis on selline platvorm, mis peaks ütlema, missugused on need oskused, mida on tööturul vaja, missuguseid oskusi õpetatakse. me teame OECD andmetest, et kaks kolmandikku töötajatest, kes praegu koolis õpivad, hakkavad tegema selliseid töid, mida praegu isegi olemas ei ole. ehk siis nendele inimestele tuleb anda need võtmepädevused selleks, et inimesed saaksid kohaneda tööturuga, sest tööturg areneb nii kiiresti. ja praegu on tõesti raske hinnata, missugused need tulevikuoskused on, aga täpselt seda me proovimegi ZDFopis teha ja täpselt sellepärast me, meie väljund ongi suunatud sellistele platvormidele, mis peaksid jõudma rohkemate kodanikeni. enne ma võib-olla kiirustasin, aga ma tahtsin öelda tõesti seda, et sotsiaalmeedial on meie töö juures väga oluline roll ja kui me räägime poliitikakujundajatest, siis eh, lisaks tuleb ehm, saada ka tööta-, tööandjate tähelepanu, eh, koolitajate tähelepanu, on vaja rohkem ressursse muidugi selleks, et ehm, rääkida rohkem sellest suhtest töö ja hariduse vahel. ja ma nüüd näen, et mulle antakse märku, et aeg hakkab otsa saama, ütlen lõpetuseks, muudatusi ei saa oodata, kui me teeme kogu aeg samu asju kui me toimime samamoodi, siis ei toimu muudatusi ja sellisel juhul me ei saa vastata sellele, mida meie tulevased põlvkonnad vajavad. aga tööturul on paraku kõik nii muutuv. suur tänu proua Šoiderovale kolmkümmend sekundit ja proua Harkingule kolmkümmend sekundit ja siis kolmkümmend sekundit kõigile ähm, külalistele. palun, proua Šoiderova. kui äh, pani predsed- äh,, predsedaitsi jah, eh, jsem chtěla vystoupit proto, abych především poděkovala. ma tahaksin rääkida sellepärast, eh, et eh, ma tahtsin kõiki kolme kõnelejat ja kõike kolme ametit tänada. ja küsimus, te teete väga head tööd ja meie vajame teie sisendit selleks, et me saaksime omaenda tööd hästi teha. ja meil on vaja ka seda, et teie töö oleks äh, tõhus. kas te saate tuua välja konkreetsed äh, prioriteedid, võib-olla vähem äh, väljaandeid välja anda, aga paremini koos töötada? mul on küsimus ka selle kohta, kas Türgiga on ühine projekt, kuidas selle olukord praegu on ja kuidas töö edasi peaks minema? proua Harkin, kolmkümmend sekundit. tänu kõigepealt soovin tunnustada ametite head tööd. igal aastal me loeme teie raporteid ja mulle tundub äh, alati, kui ma neid raporteid näen, et te teete alati kõik endast oleneva selleks, et aidata kaasa inimeste elukvaliteedile. ma näen, kui head tööd te teete. teiseks, äh, proua Serban, see on viimane kord, kui te meie juures olete Äh, ma tahan teid isiklikult tänada selle teie positiivse töö eest. Te rääkisite julgeolekust, stabiilsusest ja jõukusest, äh, seda ongi vaja kuulda. minu viimane kommentaar on pigem küsimus teile kõigile. minu arvates töömaailma muudatused panevad toimuma muuda-, muutused ka poliitika valdkonnas ja palju suuremal ja kiiremal määral, kui me arvasime, aga mu küsimus ongi, et kuidas sellega kohaneda teie kolme ameti koostöö abil, aitäh! Eh, alustame proua Serbanist ja te peate tõesti väga lühidalt rääkida, sellepärast et tõlgid lähevad varsti minema. Eh, aitäh veel kord nende heade kommentaaride eest, see on mulle väga julgustav ja ma kindlasti annan teie head soovid oma koolitusfondi kolleegidele edasi. koolitusfondil on nii väike Äh, eelarve, aga sellegipoolest teeme me head tööd tänu oma personalile. no kui rääkida Türgist, siis Türgiga on meil head suhted, aga poliitiline ja tehniline maailm on omavahel väga erinevad. tehnilises valdkonnas me teeme Türgiga väga head koostööd. Euroopa äh, tegevuskava on kutseõppe ja koolituse valdkonnas väga oluline Türgi jaoks. Türgi töötab viie RIA järelduse täitmise nimel ja ma pean ka ütlema, et Türgi on võrreldes teiste partnerriikidega teinud päris head tööd kusjuures eh, võib ka öelda, et kutseõpe on seal sotsiaalpartnerite meelest väga hea, Türgi muide lõi üldse õpipoisi õppe kui sellise kaheteistkümnendal sajandil ja nad on praegu ka selle üle väga uhked. me teeme ka teistes valdkondades koostööd, järgmisel nädalal, esimesel-teisel veebruaril tulevad Belgradi kokku kõik riigid, eh, sealhulgas Türgi, me loodame, et me teeme väga head koostööd, sealhulgas kohalikul tasandil, selleks et tagada kaasav, läbipaistev äh, Ähm, tõhus poliitika kõikides riikides. ja lõpetuseks, kui üksteiselt õppida ja kui teha koostööd, siis ähm, seda võib tegelikult näha iga meie töö aspekti juures, no näiteks kvalifikatsioon koostöös CDFOPiga, RIA teemad samamoodi koostöös CDFOPiga, töötingimused koostöös ähm, teiste ametitega. kõnelejad katkestatakse, äh, härra Menandes Valdes, palun tõesti, prioriteete on väga palju ehm, ja see teeb asjad raskemaks. Türgi kohta ütleksin seda, et ähm, <laughs> ametite koostöö puhul tuleb öelda, et me tõesti teeme koostööd, meil on olemas ühised tegevuskavad igaks aastaks, mis on dokumenteeritud ja Euroopa äh, ettevõtluse uuringu puhul teeme me koostööd CDFOPiga järgmisel aastal. härra Kaleha, ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid koostöö kohta juba ütlesin, ütlen lihtsalt seda, et meie võtmeprioriteet sellel järgmisel ja võib-olla ka ülejärgmisel aastal on uute oskuste tegevuskava. näha, kuidas see Euroopa Liidus äh, liikmesriikides toimuma pannakse, kuidas me saame sellele kaasa aidata väheste oskustega täiskasvanud on suur probleem, seitsekümmend miljonit inimest on Euroopas, kes, kellel ei ole piisavaid oskusi tänapäeva tööturu jaoks. ja see on tänapäev, kujutage ette, mis tulevikus saama hakkab, see ongi meie prioriteet, me tahame, et ähm, oskuste kohta oleks piisavalt teavet ja liikmesriigid peavad looma neid võimekusi selleks, et nad mõistaksid, mis suunas nende majandused liiguvad, missuguseid otsuseid neil on vaja ja kuidas see kõik kutseõppega suhestuma panna suur täna ja tõesti, eh, kahju, et me nüüd niimoodi siin sprintima pidime lõpus, eh, aga eriti tänan eh, proua Serbanit. ma arvan, et see on selge ja alati see on selge olnud, kui te olete meil külas käinud, et ehkki ruumis on vähe saadikuid järel, olete te meie komisjoni jaoks väga olulised. ja meile meeldib teie tööd jälgida, täname teid